Dear colleagues, somebody has stolen our hammer, so I have to just yell. armsad kolleegid, keegi on meie haamri sisse vehkinud ja ma ei saa nüüd koputada lauale, aga ma pean siiski teid korrale kutsuma, asuge kohtadele ja eh, alustame oma koosolekuga. kõigepealt Euroopa Liidu eh, Läänemere strateegia ja eh, ühtekuuluvuspoliitika tulevik. Olenitšik, härra Olenitšik, palun. tere hommikust, proua esinaine, daamid ja härrad, külalised, kõigepealt suur tänu kõigile neile, kes on aidanud kaasa minu dokumendi valmimisele tahan tänada kõiki, kes on äh, kommenteerinud minu tööd, regioonide komiteed, sotsiaalkomiteed. minu mõte mõte äh, pärineb meie eelmisest diskussioonist äh, Läänemere strateegia kohta ja enne kui me alustame, tahaksin öelda, et äh, see raport on arutusel ka Transpordi- ja Keskkonnakomisjonis. mõlemad komisjonid tegelevad sarnaste teemadega, selle teemaga seotud teemadega. raportis on kirjeldatud praegusi poliitilisi jõupingutusi, kui me vaatame nüüd programmiperioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, siis äh, see on äh, see raamistik, äh, milles me vaatleme Läänemere strateegiat, muide sel perioodil on mitmeid algatusi tehtud äh, teiste makroregioonide kohta, töötati samuti samal perioodil välja strateegiaid äh, Donau piirkond, Mustmeri äh, ja Läänemere strateegia on väga oluline see sisaldab projekte taastuvenergia kohta, just selles Euroopa Liidu piirkonnas rõhutatakse vajadust keskkonnakaitse, ökoloogilise transpordi vajaduse järele. siin ongi võimalus teha koostööd Transpordikomisjoniga. regioonide eri osade vahel on siiski veel erinevusi, osad on arenenumad, osad jäävad maha, ka tehnoloogia arengus. Need erinevused tuleb ületada. Läänemere piirkonna strateegia võib tugineda ka ühtekuuluvuspoliitikale koordineerides seda poliitikat teiste ühispoliitikate, näiteks ühine kalanduspoliitika, põllumajanduspoliitika, transpordipoliitika. erinevatel foorumidel on Läänemere strateegiat arutatud ja see strateegia moodustab ka olulise osa integratsiooni süvenemisprotsessis, äh, kaasates erinevaid keskkondi, linnu, mikroregioone. kultuur, turism, äh, teadusuuringud, äh, see strateegia võimaldab kõike lõimida. eriti tähtis on haridus, akadeemilised teadusuuringud. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiasse sobitub Läänemere strateegia väga hästi, tegemist ei ole mitte ainult tehnilise lähenemisega, Ehm, strateegia tekitab ka eh, tugevaid tundeid, emotsioone. muidugi on vaja neid, neid kontrollida, aga kindlasti peab arutama, eh, kuidas eh, toimub makroregiooni tasandil finantseerimine, osa raha, Äh, osa raha äh, tuleb näiteks Ühtekuuluvusfondist, aga äh, ka liikmesriigid panustavad strateegiasse. oluline on analüüsida, milline võiks olla Läänemere strateegia tulevane finantseerimisformaat. punktis kakskümmend üks räägitakse vajadusest ki-, kindlaks määrata, millised peavad olema makropiirkondlikud strateegiad. härra Postinaru, palun, alustame nüüd oma diskussiooniga. suur tänu, Prosinane, kõigepealt suur tänu härra Olen-, Olenitši-, Olenitšakile suurepärase töö eest, mis on tasakaalustatud, põhjalik, arvestab kõiki olulisi ähm, elemente Läänemere strateegias ning äh, seostab seda ka äh, teiste makroregiooni tasandil äh, välja töötatud strateegiatega. meie oleme põhikomisjon, kes selle raportiga tegeleb ja seetõttu tahaksin tuua välja paar küsimust, mis minu arvates peaksid kuuluma arutusele kõigepealt, ma olen seda ka varem öelnud, et äh, mitte Euroopa Liidu välised riigid tuleb samuti makroregioonide strateegiatesse kaasata. ma isegi ei näe, kuidas oleks võimalik täiel määral seda strateegiat ellu viia ühiselt, kui jäetakse välja äh, Eh, niisugused eh, eh, regioonid, riigid, kes praegu küll ei ole Euroopa Liidu liikmed, aga võiksid saada Euroopa Liidu liikmeteks. Läänemere peri-, piirkonnas on see, on üks oluline teema, mis kaas-, mis vajab ka Euroopa Liidu väliste riikide kaasamist, Nord Stream Rootsi eesistumise ajal, mida mainitakse ka eh, härra Olentšaki eh, raportis, et eh, on lihtsalt üks äriettevõte. aga eelmisel nädalal peaminister Putin teatas, et projekt hakkab juba täielikult toimima aastal kaks tuhat üksteist. väga hea, aga kus on siis Euroopa Parlament vahepeal olnud? ja nüüd, kui Lissaboni leping jõustub, meil on ju ühine energiapoliitika, seetõttu tahaksingi teile meenutada, et sellel projektil on tohutu keskkonnamõju ja, ja see ei mõjuta mitte ainult laevaliiklust, vaid ka julgeolekut, ja muid aspekte, mis on seotud projektiga. tahaksin meenutada, et kaks aastat tagasi härra Tiimas, keskkonnavolinik ja energiavolinik, kes praegu vastutab keskkonna eest, härra Piibalks, lubasid meile Levitski Nord Streami raporti eh, vastuvõtmise puhul, et komisjon hakkab äh, informeerima Euroopa Parlamenti Nord Streamiga seotud mõjuhinnangutest. praegu on juba aasta kaks tuhat kümme, Euroopa Komisjonilt pole siia midagi saadetud, mitte midagi keskkonnahinnangu kohta. teine märkus. jällegi, see mõjutab kõiki Läänemere piirkonnas. see on võime katastroofi olukorras toime tulla. katastroof, katastroofe võib tekkida tehniliste õnnetuste tõttu, aga ka e, terrorirünnaku tagajärjel. kuidas niisugustes traagilistes olukordades toimida? tegemist on Euroopa Liidu, mitte Euroopa Liidu vetega, NATO vetega ja NATO vastaste vetega, aga mingisugust tehnilist ja sõjalist lahendust meil ei ole välja pakkuda. kas me helistame siis Brüsselisse ja NATO-sse ja ütleme, et appi, meil on katastroof Läänemerel. me ju ei tea, võib-olla tuleb Vene laevastik kohale, aga võib-olla ei tule ka, me ei tea. aga meile on lubatud mõjuhinnangud. tegemist on kahe meetri läbi, kahemeetrise läbimõõduga torujuhtmega, aga kui õnnetus juhtub, kes vastutab, kes nende kahju, kahjude eest vastutab, kes need kinni maksab Ähm, küsige ähm, volinik Valstromi käest. ja kokkuvõtteks, väga tähtis on see, et juba praegu tuleb Euroopa Liidu ja mitte Euroopa Liidu lepingute vahelistest partnerlepingutest, olgu tegemist Venemaa, Moldova või Serbiaga, võetakse sisse ka niisugused juriidilised instrumendid, mis äh, võimaldavad käsitleda ka keskkonda äh, vastavalt meie ühisele õigusraamistikule. Äh, Venemaa on Espoo konventsioonile alla kirjutanud ja muide, see on elurikkuse põhikonventsioon, aga Venemaa ei ole seda kunagi ratifitseerinud. nüüd meie raportis mina tahaksin küll näha, et äh, nõutakse, et kõikide makroregionaalsete äh, koostööprojektide puhul nõutaks ka äh, keskkonnaelemendi sissevõtmist. suur tänu, härra Postinaru. Märt Seller, palun. suur tänu, proua esineja. ma olen härra olin Iisale tänulik, et ta on meile esitanud selle raporti ja tänulik ka nende arutelude eest, mis meil oli enne selle raporti esitamist, kuna mina olen selle raporti osas variraportööriks oma fraktsioonis. eelkõneleja ütles, et selle raportiga, mis räägib siis makropiirkondade problemaatikast, on, on et siin on tegu pilootprojektiga. ning sellisena me peame seda ka käsitlema. kui Euroopa Liidu eesmärgiks peaks olema, et, ähm, et makropiirkonna kontseptsioon keskendub probleemidele. makropiirkonda strateegiat toovad äh, edu ainult sellisel juhul, kui liikmesriigid, kes on selles piirkonnas ka aktiivselt äh, osalevad selle makropiirkonna strateegia teostamisel. teiseks, need äh, piirkonnad, linnad, saared, mis selles piirkonnas asuvad, on väga aktiivsed ja nad ootavad ka sellist impulssi mina aga näen, et ähm, tagasikaja liikmesriikidest on siiski tagasihoidlik. selle, oluline on siin Euroopa Parlamendi ja, ja riiklike parlamentide koostöö selles osas. ja ma arvan, et me peaksime edastama sõnumi, et, äh, et me kutsume üles äh, Läänemere riikide parlamente tegelema ka selle äh, makropiirkonna strateegiaga. Need strateegiad saavad olla edukad ainult siis, kui ta on interdistsiplinaarne, kaasab kõiki poliitikaid ja see tähendab, et me vajame koordineerimist ka nende üksikute e, poliitikavaldkondade osas. ka, vähemalt kahes komisjonis on ka raportid probleemide kohta selles piirkonnas. ja ma ütleksin, et ettevaatlikult et nendes raportites väga ettevaatlikult äh, räägitakse sellest, millest siin raportis ähm, rohkem, põhjalikumalt räägitakse, et regioon, mitte ainult regioonide komitee ei peaks tegelema selle strateegiaga, vaid ka kõik poliitikavaldkonnad peaksid tegelema selle strateegiaga, kui me soovime Läänemere piirkonda tugevdada ja, ja lahendada ka Läänemerega seotud äh, keskkonnaprobleemid siin juba räägiti ka mitte Euroopa Liidu riikidest, äh, mis asuvad samuti selles piirkonnas. arvestades äh, rannikujoonega Läänemeres, siis äh, siin on keskkonnaprobleemide osas seotud nende probleemidega ka väga paljud riigid, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. nii et me peaksime ka Euroopa Parlamendi kaudu otsima ühendust ka nende teiste riikidega, siin ma mõtlen just äh, Venemaad, et äh, aidata ka seal äh, tähelepanu pöörata sellele temaatikale. minu eelkõneleja väga põhjalikult rääkis ka sellest eelmis-, olulisest teemast ja alati ma näen, et kui räägitakse Läänemere strateegiast, siis hakatakse kohe rääkima ka Nord Streami problemaatikast see on peaaegu nagu refleks. Nord Stream on äh, tegelikkus, fakt, kas see meile meeldib või mitte ja komisjon kutsuti üles viimasel ametiperioodil raportit koostama, mida ta veel ei ole teinud, siis me peame komisjoniga rääkima, et miks seda raportit esitatud ei ole, ma arvan, et see on meie õigus. teisalt, kui me räägime keskkonna ja julgeoleku problemaatikast, siis see projekt ja need, kes selle projektiga on seotud, on oma koduülesanded juba ära teinud ja ma ütlen veel kord, et seda saab teostada ainult sellisel juhul, kui Läänemere-äärsed riigid, kelle jurisdiktsioonialast see torujuhi läbi läheb, kõikidest aspektides oma jah-sõna ütlevad ja see, seda seni juhtunud ei ole. me peame oma pilgu pöörama strateegiale, mis on palju laiaulatuslikum äh, kui ainult üks projekt. me ei tohi fookust kaotada. ja probleemidega tuleb tegeleda. aga igal juhul on siin tegu palju laiaulatuslikuma äh, problemaatikaga selle stra-, strateegia osas kui ainult äh, torujuhtme ehitamine siin on tegu infrastruktuuri projektidega, mis on vajalikud Läänemeres. ja Nord Stream saab olema kindlasti ainult üks nendest infrastruktuuri projektidest. aga kui me tahame selle strateegiga eh, midagi saavutada, siis me peaksime eh, üritama Läänemere piirkonda paremini Euroopa Liiduga eh, liita, nii et nendes piirkonnas elavate inimeste jaoks oleks tagatud ka parem tulevik ja et Läänemeri, millest on saanud Euroopa Liidu sisemeri, et meil õnnestuks selles piirkonnas ka keskkonnaprobleemid lahendada. aga me ei tohi seda strateegia, me ei tohi selle strateegia fookust kaotada mõningate üksikteemade arutelude tõttu. suur tänu! jätkame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 põhjalikult tegeldud, aga nüüd tahaksin oma tähelepanekutest rääkida. nii nagu siin ka välja öeldi, on Läänemere strateegia äärmiselt oluline ja näit-, nagu eeskujuks ka teistele äh, projektidele. tuleviku suhtes oleks tähtis äh, järgi mõelda väga hoolega, kuidas äh, Läänemere strateegiat hallata, kuidas finantseerida selles projektis on välja toodud ka erinevad väljakutsed, kindlasti äh, üks nendest on äh, strateegia haldamine. võib-olla peaks rohkem rõhutama erinevate äh, strateegia elementide elluviimist makrotasandil. muidugi meil ei ole uusi organisatsioone ja uusi struktuure, sest äh, meil on olemas juba Läänemere piirkonnas mitmed äh, organisatsioonid ja äh, tuleb ära kasutada olemasolevaid struktuure ning pole vajadust mingeid uusi bürokraatlikke struktuure luua nüüd ähm, praegused struktuurid ja meie käsutuses olevad vahendid aitavad meil finantseerimist äh, hästi kanaliseerida, seda on ka raportis käsitletud, nüüd rääkides koostööst, see peab puudutama erinevate tasandite koostööd riiklikul, regiooni tasandil, kohalikul tasandil, see on väga oluline, seda tuleks rõhutada. samuti arvan, et et ülioluline on ka see, nagu raportöör ütles, äh, et meil oleksid äh, ka teatud kvaliteedikriteeriumid, mille järgi hinnata, mis on ära tehtud koha peal. haridus, äh, bioenergia, naabruspoliitika, kõik need on olulised eesmärgid Läänemere piirkonnas tuleks ära kasutada täielikult kohalik potentsiaal, aga, aga küsimus on see, kuidas äh, reaalsus, reaalsuses siis äh, nende spetsiifiliste eesmärkideni äh, jõuda, kuidas leida konkreetseid lahendusi? siin dokumendis räägitakse ka strateegiast kaks tuhat kakskümmend Äh, ka selle dokumendi äh, eesmärgid on seotud strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega. võib-olla peaks kuidagi äh, luua mingisugune seos nende ähm, kahe strateegia eesmärkide vahel? nii nagu ka eelkõneleja rääkis, selle strateegia probleemid ei äh, tulene või ei pea tulenema ainult äh, Läänemere ümber asuvatest riikidest, ka äh, väljaspool Euroopa Liitu asuvad riigid võivad probleeme tekitada ja muide, meil on Euroopa Liidus ka Arktika riike, miks mitte arvestada ka seda põhjadimensiooni. põhjadimensioon on väga oluline Euroopa Liidu tulevikule ja me ei tohi ära unustada äh, põhjaregiooni potentsiaali. nagu ma ütlesin, see on seotud Euroopa Liidu tulevikuga ja nüüd tuleme Nord Streami juurde. Nord Stream on juba reaalsuseks saanud nii Euroopa kui Läänemere jaoks. siin kõneldi keskkonnamõju hinnangust, hinnang, mõjuhin-, uuring viidi rahvusvahelisel tasandil läbi ja eh, andmed on olemas, aga eh, võib-olla peaks siin selles dokumendis siiski ära märkima seda, et niisugune projekt mõjutab navigatsiooni piirkonnas ja nii edasi. suur tänu! järgmised sõnavõtjad. härra Vonsi, palun. suur tänu raportöörile. raportile on antud äh, väga huvitav äh, äh, perspektiiv, see puudutab Läänemerd, ühte terviklikku regiooni Euroopa Liidus Ehm, tahaksin siiski ehm, mõned kommentaarid esitada, kõigepealt sisust. võib-olla peaks rohkem ehm, prioritiseerima transporti ja kommunikatsiooni, meretransport on siiski väga oluline, ta on selles piirkonnas kindlasti palju tähtsam kui kui maanteetransport, ühest küljest see puudutab CO2 heitmeid, teisest küljest ka kaubavahetust ja inimeste kontakte riikide vahel. teiseks tegemist on makroregiooniga, muidugi see on tehnokraatlik äh, väljend, aga see on üks äh, ajaloolisi piirkondi äh, Euroopa Liidus siiski ja selles projektis peaks kindlasti olema rõhutatud ka selle kultuuriline aspekt. ja nüüd peaks mõtlema, kas, kas me soovime sekkuda või mitte. Lissaboni lepingus on defineeritud lähimuspõhimõte ja minu meelest oleks vaja selle üle järele mõelda. esiteks äh, äh, Lissaboni leping ütleb, et Euroopa Liit võib küll sekkuda äh, siis, kui on võimalik ühenduse tasandil paremaid tulemusi saavutada ja loomulikult siin me peame järele mõtlema, et kindlasti regiooni tasandil võib Euroopa Liit palju kaasa aidata, aga e, e, regiooni vaim iseenesest tuleneb ju Läänemere ümber riikidest, seega me peaksime e, arvestama lähimuspõhimõttega. ja ma olen täiesti kindel, et äh, näiteks äh, punkti üheksateist võiks siin ähm, nagu äh, jõulisemaks muuta. tundub, et Euroopa Komisjon on väga ettevaatlik olnud, aga meie äh, tahaksime siiski rõhutada, et, et Euroopa Komisjon siiski lähimuspõhimõttest lähtudes võib palju rohkem ära teha, võib kaasa rääkida, kui me soovime, et kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks rakenduks Läänemere strateegia, siis kodanikud peavad seda teadma, et nad osaleksid selles, seetõttu on juba praegu vaja järele mõelda, ettepanekuid teha millised on niisugused äh, rahva seast kodanikualgatuse ettepanekud ja see, see poliitika peaks olema palju rohkem ka Euroopa Komisjoni tähelepanu all. kas meil on regioonide komiteest kedagi, kui ei ole, siis härra Olbrecht, palun. või kes meil siin on? vabandage, ma ei näinud teid, palun jah, vabandust. Äh, olen siis konservatiivide poolt see raportöör. paar märkust. kõigepealt tahaksin õnnitleda ja tänada härra Olenitšaki äh, ta on parlamendis uus liige ja tema poolt tehtud raporti kvaliteet on väga hea. esiteks, ma arvan, et see raport on äärmiselt oluline sest et see ei puuduta mitte ainult Läänemere strateegiat. see puudutab ka tulevikku, makro, makropiirkondlikku mõtlemist ja see, mille, mida me ütleme praegu, sellel on tagajärjed ka tulevikus. meenutaksin teile, et siiamaani on regionaalpoliitika nii-öelda ühtekuuluvuspoliitika põhinenud äh, sellisel rahvusalusel regionaalsel tasandil. küsimus tulevikuks on, Eh, kas eh, tahab, kas me tahame sellest kaugemale minna, kas me tahame minna kaugemale kui NATS kaks, kas me tahame jääda selle taseme juurde ja paralleelselt eh, luua mingisuguse uut tüüpi regionaalpoliitika, nii-öelda makropiirkondlikku poliitika, see on äärmiselt oluline strateegiline element kui me arvame, et me peaksime, peaksime jääma NATS kahe juurde, siis äh, läheb raha liikmesriikidele, kes siis peavad siin koostööd tegema. kui meil on uus makropiirkondlik mõtlemine, siis see tähendab seda, et meil on vaja kogu Euroopa Liidu üle strateegiat, mis puudutab makropiirkondi, kogu Euroopa Liit, see ei ole mingi koostööstrateegia, see on strateegia Euroopa Liidu jaoks, mida saavad rakendada kõik partnerid, ka regionaalsed, kohalikud ja valitsusvälised nii et äh, kui see on Euroopa ülene, siis see on strateegia, kuhu kuuluvad ühtekuuluvuspoliitika, transpordipoliitika, teaduspoliitika, kalanduspoliitika, kõik poliitikad koos. ja küsimus on siis, kes selle koordineerimisega tegeleb ja kust tuleb raha. see on äärmiselt oluline, sest et me uurisime seda toona puhul. Äh, keegi siin küll seda välja ei ütle, aga kõik teavad, et Euroopa erinevad öö, äh, osad Äh, valmistavad ette nüüd äh, makropiirkondade äh, mõisteid, Püreneed, Karpaadid ja nii edasi. kas me tahame kogu Euroopal teha makropiirkondadeks või me tahame, et need oleksid sellised funktsioneerivad problemaatilised piirkonnad, mida see puudutaks? et me uue territoriaalse mõtlemise järgi me peaksime siis ära määratlema need makropiirkonnad, sest et tegemik on funktsionaalse probleemiga, see puudutab Läänemere piirkonda. Äh, ja see tähendab seda, et meil võivad hakkama, hakata kattuma erinevad makropiirkonnad, sest need on funktsionaalsed, mitte geograafilised piirkonnad sest eh, ja seda, sellele me peame mõtlema, sest et eh, kui me sellega pihta hakkame, siis sellised probleemid meie ette tulevikus kerkivad. ma arvan, et Läänemere strateegia tõestas ja see on nüüd positiivne element, et eh, erinevate tegijate koosmõtlemine selle üle, milline võiks olla ühine suund, ühised prioriteedid, ühine programm, see on väga hea moodus ja sellel on lisaväärtus. küsimus on aga kuidas äh, seda kohelda uue poliitikana, makropiirkondade poliitikana? kui see asi on lihtsalt ühtekuuluvuspoliitika, siis ei puutu Nord Stream siia kuidagi, sest et ühtekuuluvuspoliitikal ei ole sellega midagi pistmist. aga äh, kui me ütleme, et siia kuuluvad kõik poliitikad, siis loomulikult on Nord Stream samuti oluline, sest et see on äh, poliitiline probleem, keskkonnaprobleem, majanduspoliim ja nii edasi. võib-olla see on tõesti reaalsus, ma ei ole küll päris kindel, milline reaalsus see on. aga ma ei taha, et raportis oleks kirjutatud, et see on reaalsus. Äh, siis tekib küsimus, kas see on selline virtuaalne reaalsus või tavaline reaalsus. aga minu märkus ühega, ühesõnaga on, et äh, seda raportit peaks kohtlema äärmiselt tõsiselt äh, siin komisjonis, mida meie komisjonina tahame, kas me tahame makropiirkondlikku poliitikat, kas me tahame uut regionaalpoliitikat, Äh, või tahame me äh, makropiirkondade mõtlemist eesmärk kolme raames, äh, sihtala kolme raames. see raport kahjuks muidugi seda debatti ei lõpeta, vaid alles avab selle. aitäh. suur aitäh, Toomas Deutsch, palun. tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! magam is szeretném csatlakozni azokhoz. Suur tänu! Ka mina sooviksin liituda nendega, kes ütlevad, et siin ei ole tegu mitte ainult formaalsusega, kui me täname siin raportööri. mul oli väga hea meel lugeda seda väga väärtuslikku töödokumenti. ja ma toetan ka härra Albrechti sõnu, ma olen temaga täiesti nõus sellest on saamas juba traditsioon, et erinevate teemade puhul, kui me midagi arutame, saame sõna kohe peale härra Albrechtit minu arvates see raport äh, sisaldab tegelikult kahte raportit, sest äh, üks osa on äh, suurepärane töö, mis keskendub Läänemere piirkonnale ja strateegia rakendamisele ja ka ra selle strateegia rakendamise hindamisele. siis on seal siin veel teine raport, mis tegeleb teemadega, mida härra Olbricht ka nimetas. see tähendab siis makropiirkondade äh, tulevikku ja, ja probleeme, mis on sellega seotud. nii et see nii et äh, meil on siis väga hea raporti osa ja hea raporti osa. ma julgustaksin härra Olešnikut parandama seda raporti teist osa. arutelu alguses tehtud ettepanekud, ma arvan, et me ei peaks järgima, aga igal juhul nagu härra Albrecht ütles, siis me peaksime need põhimõttelisi küsimusi neid eh, vähemalt esitama arutelu alguses. pikka aega, kui oli nii-öelda duell, kus me pidime öö, eh, võitlema mitte päris lõpliku otsuse nimel, nimelt duellandid äh, äh, lihtsalt seisid seal, ei teinud mitte midagi, nii et see on selline äh, tee, mida me võib-olla päris ei peaks järgima, et me peame praegu vaatama, mis hakkab toimuma, mis hakkab toimuma peale aastat kaks tuhat kolmteist finantside osas, kuidas me hindame Äh, makropiirkondade äh, strateegiate ja makropiirkondade poliitikate tulevikku. me teame, et kõik asjad on üksteisega seotud, maailm juba on selline. ja kõik küsimused on samuti omavahel seotud. kuid see ei ole mitte mingisugune põhjendus tegevusetuse jaoks, me peame tegutsema. me peame arvestama sellega, et kõik on seotud ja, ja nii me peame ka mõtlema aga see raport peaks vähemalt esitama need, ähm, need põhimõttelised küsimused, millega peaks tegelema Euroopa Parlament, komisjon, valitsusvälised äh, organisatsioonid ja, ja mille osas me peame tulevikus äh, vastuse leidma makropiirkondadele. nii et sellised äh, põhiküsimused tuleb esitada ja need kuuskümmend kuus protsenti nendest küsimustest, nendest juba härra Olbricht mainis. ja sellisel juhul meil on väga hea raport. suur tänu! nagu nagu ma juba mainisin, nagu härra Lindšek juba mainis, siis ka Majandus-Sotsiaalkomitee on tegelenud sellega ja samuti ka regioonide komitee on tegelenud selle raportiga. ja meil on veel kolm kolleegi, kes võtavad sõna mul oleks väga hea meel, kui te saaksite kinni pidada kolme minuti kõneajast, sest me peame veel hääletama. ja siis ma paluksin veel, et Euroopa Komisjoni esindaja ka sõna võtaks. nii et me alustame härra Michael Smithiga Majandus- ja Sotsiaalkomiteest, palun. aitäh. Äh, proua esinaine ja tänan ka härra Olejtšitšaki, et on võimaldanud mul osaleda Läänemere strateegia debatis. olen kirjutanud pikki arvamusi makropiirkondade koostöö osas Majandus-Sotsiaalkomitees olen ma, mulle avaldab mulje, et see kiire lühike raport, mis minu ees täna on üldiselt on debatid makropiirkondade rolli üle laiemalt ja Läänemerest küll kitsamast olnud äärmiselt konstruktiivsed. nagu me täna hommikul kuulsime, siis Läänemere strateegia ei ole täiuslik ja siin on veel terve rida erinevaid lahtisi küsimusi, mis on äh, poliitilised, aga ka majanduslikud. tihti tekib küsimus, miks Euroopa varem seda teed läinud ei ole. ilmselt on laienenud Euroopa Liit Äh, tekitanud Euroopas suurema geograafilise terviklikkuse ja äh, füüsilised piirkonnad on erinevate jurisdiktsioonide vahel üha rohkem, aga äh, tegelikult ei saa me ennast siduda geograafiliste piiretega ja kui me räägime sellistest keerukatest geograafilistest poliitilistest küsimustest, siis on meil vaja erinevaid vahendeid selle jaoks. minu arvates on makropiirkondade koostöö kontseptsioon selleks eesmärgiks täiuslik, aga me ei tohi unustada, et makropiirkondade strateegiadega viib Euroopa Liit läbi väga suure eksperimendi, testi, kuidas suured mõtted makropiirkondade kohta ka tegudeks viia. see võib aidata keskkonda, see võib suurendada majanduskasvu, parandada meie elanike elukvaliteeti see, kuidas asjad on kokku pandud, kuidas äh, seda hallatakse, kuidas teostatakse järelevalvet Läänemere strateegias, tähendab seda, et ähm, asju, mida on vaja muuta, saab muuta ja prioriteedid saavad muutuda aja jooksul. parlament on selle lähenemise loonud ja nüüd parlament äh, tegeleb aktiivselt ka selle rakendamisega. tervitan seda asjaolu ja pakun teile ka Majandus-Sotsiaalkomitee toetust aidata teid igati. aitäh! suur aitäh! nüüd äh, annan sõna Pauliina Hajanusele äh, regionaal-, regioonide komiteest, äh, et anda oma arvamus strateegia koha peal. proua esinaine, daamid ja härrad, tänan teid võimaluse eest öelda paar sõna Läänemere strateegia kohta regioonide komitee seisukohalt. jätkan nüüd soome keeles. strategian laatimisprosessi äh, käynnistyi Euroopan parlamentin aloit-. Äh, Läänemere strateegia äh, algatati kahe tuhande kuuendal aastal Euroopa Parlamendi eestvedamisel selle strateegia väljatöötamisele kaastati mitmeid tegijaid, tegemist on pilootprojektiga, mis võib tulevikus ka teistele regioonidele, makroregioonidele eeskujuks olla. väga hea oleks, kui äh, strateegia puudutaks koordineeritult kõiki sektoreid, kõiki valdkondi. Euroopa Komisjon on nõudnud, et äh, strateegia peaks toimima alt üles. Äh, minu arvates on siinkohal vaja välja tuua kaks olulist elementi. kõigepealt selle strateegia välisdimensioon ja teiseks äh, kohaliku tasandi roll strateegia elluviimisel. strateegia elluviimisel on vaja äh, rõhutada äh, strateegia välisdimensiooni. Island, Norra, Venemaa, ka neid tuleb kaasata Läänemere koostöösse. seetõttu oleks vajalik, et, et strateegia tõesti kaasaks kõik asjaomased regioonid ja miks mitte ka Ukraina. seetõttu tuleks strateegiat veel täpsustada. loomulikult eh, kogu protsessis eh, tuleb kaasata eh, vastavalt erinevatele eesmärkidele kõik erinevad tasandil, kõik peaksid koostööprojekti olema kaasatud oma eesmärkidega olen eriti rahul sellega, et Euroopa Parlament nõustus toetama selle strateegia finantseerimist. muidugi need projektid puudutavad ka Venemaad. tahaksin rõhutada seda asjaolu, et tegemist on makroregiooni strateegiaga ja kuna tegemist on makroregiooniga, siis tuleb kõiki kohalikke organeid kaasata projekti elluviimisse. võib-olla ja seda tuleb eelkõige selleks teha, et mitte eemalduda Euroopa kodanikest. Euroopa komisjon peaks samuti olema esindatud selles projektis, aitamaks kujundada avalikku arvamust Läänemere piirkonnas siis, kui ükskord eesmärgid on vastu võetud. ja nüüd strateegia elluviimine. see sõltub suures osas, kui palju kaasatakse riike väljaspoolt Läänemerd. projekti võib saata edu ainult siis, kui, ähm, kui meie projektid äh, on hästi eesmärgistatud, kui nad võivad olla äh, eeskujuks ka teistele äh, regioonidele ja suur tänu veel kord parlamendile koostöö eest. suur tänu. Une Aldegren, regioonide komitee eest, kes on kohalike omavalitsuste raportöör. suur tänu. ma olen regioonide komitee liige, aga samuti juhatan regioonide komitee Läänemere gruppi loomulikult äh, me vaatleme Läänemerd kui makroregiooni ja oleme seda temaatikat arutanud palju ka regioonide komitees. minu meelest on Läänemere strateegia äh, väga hea komponent ühtekuuluvuspoliitikas. Äh, funktsionaalseid regioone Euroopa Liidus on mitmeid ja väga hea on just niisugune ühtekuuluvuspoliitika komponent Läänemere piirkonnas väga tähtis on äh, koostöö erinevatel poliitilistel tasanditel. Ähm, kui te soovite, et makroregiooni poliitika toimiks, siis tuleb kõikide tasandite vahel koostööd teha väga oluline on luua just kohalikul tasandil, luua tingimused koostööks. meie vaatleme strateegiat positiivsena regioone kutsutakse üles aktiivselt projekte esitama. teadusuuringud näitavad, et eh, strateegia E, elluviimisel on vaja paremat koordineerimist, et tulemusi saavutada. nii kohalik, regionaalne kui ka riigi tasand tuleb rakendusprotsessi kaasata. jätkusuutlik kasv ei tohi nullsumma mäng olla. see puudutab kogu Euroopat ja see puut-, on tõsi ka äh, Äh, makroregioonide puhul. positiivne areng regiooni ühes osas võib toetada teiste regiooni osade arengut ja see on väga oluline, kui me räägime väikseid regio-, väikestest regioonidest, makroregioonidest või kogu Euroopa Liidu arenguküsimustest, on see väga tähtis, sellepärast et vastasel korral tekiks lihtsalt regioonide vaheline konkurents, aga ma ei arva, et see on meie eesmärk tulevikus. ja nüüd tahaksin rääkida veel koostööst Venemaaga Läänemere piirkonnas. minu meelest on väga hea mõte, et Euroopa Liidul on nüüd Läänemere strateegia ja me saame äh, Euroopa Liidu tasandil Venemaaga äh, ühendust võtta. Venemaaga on püütud erinevate riikide poolt koostööd teha küll äh, Läänemerel piirkonnas, mõnikord on see edukas olnud, aga üldiselt ei ole kõik alati ladusalt läinud, seetõttu arvan, et uus strateegia avab uued võimalused koostööks Venemaaga ja, ja samuti Põhjadimensioonis. suur tänu! suur tänu, härra Aldegren! Dave Switch, palun! ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle tõsise ja jätkuva huvi eest ja, ja intellektuaalse impulsi eest selle strateegia kujundamisse. see töö, mis siin alguse sai, väärib edasiarendamist, mul ei ole muidugi aega siin nii palju, et kõike selle äh, projekti positiivseid külgi välja tuua, aga ma tahaksin kolmest asjast rääkida. kõigepealt räägiti siin äh, sellest, kas tegemist on projektiga või eksperimendiga. loomulikult on äh, Läänemere strateegia nii üht kui teist. Äh, strateegia on edukas ainult siis, kui suudetakse parandada elu, Läänemere piirkonna elanike elujärge, see ei ole mingisugune akadeemiline harjutus, vaid see on äh, reaalne projekt äh, Läänemere piirkonna kodanike jaoks. aga väga tähtis on ka küsida, kas seda mudelit saab ka laiemalt kasutada. eelmise komisjoni koosseisu äh, töö põhjal oleme sellest äh, ka kõnelnud. komisjon praegu arutab, kuhu edasi minna äh, ja arutab, milliseid tulemusi on oodata, kõigepealt peavad meil muidugi olema äh, esimesed tulemused, teiseks arutame, milliseid ressursse oleks vaja ja kolmandaks, milliseid rahastamismehhanismi kasutada. viimased artiklid selles raportis viitavad sellele, et Euroopa Komisjon peaks eh, tegema otsuse vajalike inim- ja finantsressursside küsimuses. Eh, miks mitte rohkem toetust nõuda, aga eks eh, me võtame sealt, kus saab, tegemist on projektiga, mis peab ellu rakendama ja siis me vaatame, kas me saame eh, seda rakendada ka eh, peale esimesi tulemusi Musta mere piirkonnas, Doona eh, piirkonnas ja, ja peame mõtlema, kust me inimressursse saame. nüüd ja lõpuks paljud parlamendiliikmed on välja toonud ka selle strateegia välisdimensioone, välisdimensiooni ja jällegi me teeme koostööd väga aktiivselt ja temaga kohtusime regionaalarengu ministriga ja, ja välisminist-, ministeeriumi esindajatega eh, Venemaal. Eh, tulemused on olnud palju eh, positiivsemad, kui me oskasime oodata. kindlasti aitab strateegia kaasa ka vabamaks arenguks regiooniks Vene, Venemaa osalemiseks kohalikul tasandil projektis, muidugi nende enda huvides, aga mm, Need olidki siis äh, kokkuvõttes minu kolm märkust. Äh, raport on teretulnud, soovime äh, paika pandud suunas edasi minna ja loodame, et me saame kaasa aidata projekti valmimisse. aitäh, sooviksin tänada mitte ainult raportööre, vaid ka variraportööre ja kõiki neid, kes selles äärmiselt sisukas informeerivas diskussioonis osalesid muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne neljas märts kell kuus õhtul, nii et äh, kõik, kes tahavad muudatusi välja pakkuda, pidage sellest tähtajast kinni. nii et sellega võime siis äh, antud päevakorrapunkti lõpetada, kui raportöör just sõna ei taha, aga ei, me võime nüüd lõpetada ja jätkata hääletusega. ja nagu te teate, siis meil on hääletada vaja kahe raporti osas enne kui me hakkame hääletama, paluksin, et kõik kontrolliksid, kas teie masinad töötavad, võtke oma hääletuskaardid välja ja proovige järele. ma ei usu, et eriti palju elektroonilisi hääletusi tuleb, aga alati on hea kontrollida, nii et pange kaardid masinasse ja kontrollime avaksime lihtsalt hääletuse, et kontrollida, kas kaardid töötavad. jah, ootame ära, et kõik oma kaardid üles leiaksid. näen, et äh, mõned kolleegid valivad veel õiget kaarti oma kaardivalikust. avame lihtsalt hetkeks hääletuse. hääletus on avatud proua Deril on masinaga probleeme. mul ei ole hääletuskaarti, kas ma tohin käega märku anda, kui ma hääletan? We, we will uh, do this exceptional teeme siis seda erandkorras ja loeme teie hääle, kui elektrooniline hääletus peaks tulema. sulgen nüüd hääletuse Start. Start with... Uh, alustame siis härra Kirillovi raportiga. nagu te ilmselt ka oma hääletusnimekirjadest näete, siis muudatusettepanekuid on palju. Äh, siin oli kaks komisjoni, kes samuti oma arvamused avaldasid, tööhõivekomisjon, eelarvekomisjon, nemad eile hääletasid oma, eile ja üleeile hääletasid oma muudatusettepanekute osas. ja ma arvan, et meie võime nüüd alustada Kirillovi raport, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek töö üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek äh, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. number üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kakskümmend kuus jääb ära, aga üksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kaksteist. siin on meil kolm identset muudatusettepanekut. kes on poolt? vastu? kas me peame kontrollima või see oli selgelt vastu võetud? tundub, et siiski soovitakse. kontrollime siis nüüd muudatusettepanekut kaksteist, kus on kolm identset muudatusettepanekut hääletame, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, viis vastu. ma ei tea, kust need kahtlused tulid, aga igatahes on see vastu võetud. härra Van Nistelrooy palus kontrolli muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kuus, kes on poolt, see, vabandust, langeb ära, keda ühe või kolmteist langeb ära, nüüd muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve seitse jääb ära, muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. siis kakskümmend seitse jääb ära, nüüd siis kuusteist, mis on identne eelarve kaheksaga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. töö neliteist jääb siin ära, nii et seitseteist on järgmine, mis on identne eelarve üheksaga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seega jätkame äh, muudatusettepanekuga kaheksateist, mis on identne ka eelarve kümme ja tööhõive kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd jätkame põhjenduspunktidega. põhjenduspunkt üks, tööhõive üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kaks, tööhõive kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kuus, tööhõive kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt üheksa muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üksteist, mis on identne raportööri eel, eelarve neli, töö neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üksteist, töö viis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. jätkame põhjenduspunkt üksteist B, töö kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kaksteist, kus on muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. töö seitse jääb ära. jätkame põhjenduspunkt neliteist A, muudatusettepanek neli. kes on poolt? vastu? vastu võetud. töö kaheksa jääb ära, põhjenduspunkt kakskümmend A, muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nüüd jätkame eelarvekomisjoni eh, muudatusettepanekutega. kõigepealt eelarve üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd eh, teeme, hääletame elektrooniliselt eh, raporti eelnõu lõpphääletust, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kallid kolleegid, nelikümmend üks kolleegi hääletas, kolmkümmend kuus poolt, neli vastu, üks erapooletu. niisiis on see vastu võetud. So we now move to uh... nüüd eh, jätkame Jan Olbrichti raport äh,, arvamuseelnõuga, mis puudutab äh, kahe tuhande kaheksanda aasta eelarvet. ja ma loodan, et meil oli see õige dokument. That's the group voting list and this is the committee voting list. Yeah, but, but I have the committee, no? So wait, wait a second. No, no, just use this one, please. Yeah, okay. I don't know why, but I hope you are right. So we start with amendment one, which is withdrawn. alustame muudatusettepanekuga number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis jätkame muudatusettepanekuga kolm, poolt siin öeldakse jah, et kui suuline vastu võetakse, siis see jääb ära. So the other way around. We, we vote amendment three in favor. Äh, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd siis äh, lõige neli, muudatusettepanek neli on ära, tagasi võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, nüüd jätkame suulise muudatusettepanekuga üks härra Piiperilt. kas te sooviksite midagi öelda? see on selge, nii et me hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame jällegi ka seitse, muudatusettepanek seitse, mis on tagasi võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, poolt kontrollime nüüd siis jällegi, et on palutud elektroonilist kontrolli muudatusettepanek number kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. Seven in favor, thirty three against, rejected. seitse poolt, kolmkümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud, aga hea on ikkagi aeg-ajalt kontrollida. jätkame muudatusettepanekuga üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud see on tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jätkame suulise muudatusettepanekuga kaks. Markus ei, siin hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on meil äh, lõpphääletus, arvamuse eelnõu osas teeme seda jälle elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaheksa poolt, üks vastu, kolm erapooletut, see arvamus on vastu võetud. suur aitäh! ja nüüd saame jätkata päevakorrapunktiga kolmteist, mis on ühtekuuluvuspoliitika panus Lissaboni eesmärkide saavutamisse ja lisame siia ka mitteametlikult ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend eesmärgid, mis on Ricardo Cortesi poolt äh, ette valmistatud äh, raporti eelnõu. kallid kolleegid, alustame siis sellega. Need teist, kes tahavad meeleheitlikult lahkuda, palun tehke seda vaikselt et me saaksime arutada diskussiooni selle raporti üle, nii et Ricardo, äh, ma arvan, et me võime alustada sinu sissejuhatusega. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, y no podría ser de otra manera, me gustaría agradecer las contribuciones del. Suur tänu. kõigepealt sooviksin tänada tänada seda komisjoni, samuti fraktsiooni sekretäriaati minu abistamise eest. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar me gustaría... suur tänu, proua esinejana. kõigepealt sooviksin tänada selle komisjoni sekretäriaati ja sooviksin ka tänada eh, fraktsiooni sekretäriaati, variraportööre. sooviksin ka Regi peadirektoraati, tööhõive peadirektoraati ja ähm, eh, majandussotsiaalkomiteed, regioonide komiteed, ametiühinguid ja ka ähm, Euroopa Liidu regioonide esindajaid äh, tänada. mul oli kohtumisi erinevate organisatsioonidega, esindajatega, regioonide komitee esindajatega, vabandust, ütleb proua esineja. Need kolleegid, kes soovivad vestelda, et segate tõesti tõsiselt äh, härra raportöörile sissejuhatust tegemast. härra raportöör niisiis selle raporti ettekujutam-, ette valmistusel oli mul erinevate organisatsioonide esindajatega äh, äh, kohtumisi, samuti piirkondade, kohalike omavalitsuste esindajatega, äärepoolsemate piirkondade esindajatega ja äh, tööhõive ja arengu peadirektoraadi töötajatega kohtumisi ma soovisin koostada sellist äh, dokumenti, mis Euroopa Parlamendi panust äh, äh, arutelusse, mis puudutab Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiat, tugevdab. me otsustasime, et lisame pealkirjas, pealkirja veel ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia, niisiis ühtekuuluvuspoliitika Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend panus Lissaboni eesmärkide saavutamisse on uus pealkiri. Ehm, see raport räägib ühtekuuluvuspoliitika äh, rahastamisest ehm, ja sellisest ühtekuuluvuspoliitikast, kus peab olema peegeldatud kõik äh, Euroopa Liidu piirkonnad. selle raporti esimeses osas ma võtan ette lühikese analüüsi ühtekuuluvuspoliitika osas, samuti ka Lissaboni eesmärkide osas mul on väga äh, kahju, et äh, siin põhjalikku analüüsi ei ole seni tehtud. samuti on mõningate projektide osas tekkinud äh, viivitusi ja see, seetõttu, et kulude osas ei tehtud töö, tööd piisavalt kiiresti ja neid ei suudetud piisavalt kiiresti arutada. me oleme arvestanud ka erinevate näitajatega ja mm, võrrelnud neid erinevate piirkondade vahel kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, samuti meie äh, sotsiaalvaldkonna osapooli, ametiühinguid, teisi organisatsioone ei ole piisavalt äh, arvestatud äh, ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamises, see näitab seda, et Lissaboni strateegia ei olnud piisavalt põhjalikult kujundatud. regioonide tähtsus, erinevate kohalike tasemete tähtsus, nendega peab arvestama ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia osas, et äh, seda strateegiat saaks edukalt rakendada, seetõttu on äärmiselt oluline ka majandus- ja sotsiaalvaldkonna äh, osaliste ähm, rolli rõhutamine, et nad ei tunneks ennast tõrjutuna. Nemad peaksid olema just Lissaboni äh, strateegia üheks kõige olulisemaks osapooleks, seetõttu tuleb seda strateegilist eesmärki rohkem rõhutada siin rõhutatakse veel ka koolituse, hariduse ja teadus-arendustegevuse, innovatsioonitegevuse tähtsust. oluline on ka teadmiste kolmnurka äh, äh, tugevdada, samuti teadmispõhist ühiskonda äh, tugevdada. me ei tohi ka unustada seda, et piirkonnad eripäradega arvestamine on samuti oluline, me peame olema siin paindlikud selline tegutsemine on oluline selleks, et me saaksime ka rohkem investeerida teadus-arendustegevusse, haridusse, koolitusse. siin tuleb ka sünergiaid tugevdada riiklike ja Euroopa Liidu programmide ja erinevate mm, reformprogrammide vahel. meil on vaja siin sidusust mm, Euroopa Liidu riiklike ja kohalike omavalitsuste mm, otsustusprotsesside vahel Euroopa Investeerimispank mängib ja peab ka edaspidi mängima väga olulist rolli siin äh, finantsinstrumentide äh, äh, osutamisel. VKE-de rolli tuleb samuti rõhutada, kuid see, et nad saaksid tõesti tegutseda, tuleb siin arvestada ka nende meetmetega, mida VKE-de osas rakendatakse. see, nendes valdkondades, nende eesmärkide saavutamisel ma sooviksin teiega koostööd teha, et meie, meie raport saaks tõesti väga hea. proua esinejana, suur tänu! ja enne, kui sõna võtab Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi esindaja, sooviksin meenutada kolleegidele, et palusime esimeste konverentsil, et nad muudaksid raporti pealkirja ja et lisataks pealkirjaga Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid. ja need, kes eile siin ei olnud, siis eh, esimeste konverents toetas meie taotlust ja me ootame veel lõplikku eh, toetust esimeste konverentsilt, mis peaks aset leidma kümnendal või kaheteistkümnendal aprillil. nii et ükskõik, mis see lõplik otsus olema saab, meie igal juhul kasutame seda võimalust, et rääkida selle raporti raames ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkidest. ja nüüd palun komisjoni esindaja. Uh, uh, suur aitäh uh, proua esinaine, daamid ja härrad, parlamendiliikmed, tere hommikust teile kõigile! tahaksin äh, alustuseks äh, väga tänada raportööri selle raporti eelnõu eest. mul on väga hea meel, et te olete laiendanud seda raportit, et te olete otsustanud seda raportit laiendada ka Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidele ja mulle avaldab muljet see, mida ütleb raport ja mul on väga hea meel, et ta rõhutab just, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole mitte ainult stabiilsete finantseraldiste allikaks, vaid tema peamised põhimõtted, integreeritud lähemine, mitmetasandiline haldamine, tõeline partnerlus on võtmeelemendid strateegia eduks ja neid peaks täielikult eh, ka sellesse integreerima. ka meie seisukohalt on tegemist äärmiselt olulise sõnumiga. järgmisel paaril nädalal proovin, toome me parlamendi ette kõige esimese progressi aruande, mis põhineb kõikide liikmesriikide raporteerimisel hetkeprogrammide rakendamise kohta. see on hetkeperioodi innovatsioon ja need aruanded äh, annavad meile väga palju olulist informatsiooni saavutatud äh, progressi kohta. Äh, kakssada kolmkümmend miljardit eurot on suunatud Lissaboni strateegia prioriteetidele, samal ajal on nad äh, suunatud ka nendele prioriteetele, mis on äh, kahekümne kahe, kakskümmend kakskümmend agendas. meie jaoks oli äärmiselt oluline liikmesriikide programmides välja toodud eesmärkide ja kohapeal toimuva ühildamine. Äh, paar lauset selle kohta, et anda detailsemat informatsiooni raportis äh, oleva kohta. üldine rakendamine äh, koha peal on endiselt äärmiselt aeglane ja see tuleb ka raportist välja. on olulisi erinevusi ka riikide vahel, aga, ja see on nüüd positiivsem sõnum, mis raportist tuleb, mis puudutab Lissaboni prioriteete siis nende osas äh, saavutatakse päris head edu. see tähendab seda, et äh, äh, hoolimata kriisist see side Lissaboniga, mis meie jaoks oli niivõrd oluline, tundub töötavat. ja nüüd umbes kakskümmend seitse protsenti kogu perioodi jaoks määratud rahast, mis on suunatud kohapealsetele projektidele. see tähendab seda, et projektid on välja valitud ja raha on äh, projektile ka juba lubatud, see ei ole mitte tingimata veel välja makstud. kui me vaatame seda imendumismäära, et palju me juba oleme välja maksnud regionaalpoliitika pealt, siis äh, on see umbes neliteist protsenti mis tähendab seda, et kui üldse kuidagi võrrelda seda saab, siis see on umbes kakskümmend üks protsenti. kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus olime me umbes sellises kohas. järgmiste aastate jooksul kindlasti on võimalik järele jõuda ja meie oma poolelt oleme valmis kõik endast olenevat tegema, töötama väga intensiivselt just nende riikidega, kus on probleeme vastuvõtmisega, võtuvõimega. aga paluksin ka nüüd teilt äh, abi, et te selle sõnumi oma riikidele, riikidesse viiksite Äh, ja kui te tahate saada detailsemat informatsiooni oma riikide kohta, siis äh, loomulikult äh, nii mina kui minu kolleegid oleme valmis seda informatsiooni teile andma, et te teaksite täpselt, milline on olukord teie riikides, et te saaksite aidata meil asjadega edasi liikuda. sest et kui me nüüd vaatame eelarve ülevaatamist see aasta, järgmiste aastate finantsraamistikku, siis on selge, et kas see on õige või mitte, siis vaadatakse ka seda, milline on olnud vastuvõtuvõime siiamaani. loodetavasti võtab komisjon strateegilise raporti vastu märtsi lõpuks ja siis saame me seda esitleda ka teile detailsemalt. meie jaoks oli tegemist üsna rikka infoallikaga. paar sõna ütlen ka Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia koha pealt, mis on samuti oluline ja siin ma jagan väga suuresti ka neid arvamusi, mis raporti eelnõust välja tulevad. mida siis teha Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia mõttes. usume, et äh, see poliitika, mis hetkel juba on paigas, koos äh, nende eraldistega, mis on mõeldud Lissaboni strateegiale, siis juba see võib väga selgelt panustada Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend agenda täitmisse. ja meie arvates on ka selle meie poliitika eesmärgiks tõl-, tõlgendada need äh, agenda punktid ka arengutesse koha peal. ja see poliitika on siin äh, unikaalses positsioonis. tegemist on nii-öelda selle ühenduse poliitika, mis integreerib erinevad sektoraalsed prioriteedid koha peal äh,, põhinetes regionaalsetes eh, eris-, regionaalsetel eri, erisustel ja minu seisukohast eh, mängib ühtekuuluvuspoliitika eh, olulist rolli ka Euroopa kakskümmend kakskümmend agendas. veel sel aastal avaldame me kaks teatist, millel on otsene side Lissaboni agendaga, üks puudutab jätkusuutliku arengu küsimust laialdasemalt. me ei taha küll anda välja uut teatist jätkusuutliku arengu koha pealt, aga tahame uurida, kuidas saaks jätkusuutliku arengu eesmärgid ühtekuuluvuspoliitika kaudu viia konkreetseks arenguteks koha peal ja teine puudutab innovatsiooni, sest et meie arvates on ka see üks võtmeteemadest kakskümmend kakskümmend agenda puhul. usun, et kakskümmend kakskümmend agenda peamine skemaatika, tark jätkusuutlik kasv, sotsiaalselt kaasav kasv, see on midagi sellist, mis on lahutamatult äh, seotud ka majandus, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkidega. seetõttu on meie kavatsuseks äh, siin selles valdkonnas äh, mängida äärmiselt aktiivset rolli. selle aasta lõpus, nagu te juba teate, esitame me ka oma ühtekuuluvusraporti kus samuti on eesmärgiks äh, välja tuua, mida me soovime eda-, tulevikus saavutada oma poliitika orientatsioonidega ja seal, selle eesmärgiks on samuti asjad siduda Euroopa kakskümmend kakskümmend agendaga. tahaksin veel kord rõhutada, seda olulist rolli, mida me näeme, et on Euroopa Parlamendil ja just eriti teie komisjonil selles protsessis, mitte ainult oma pädevustes äh, kaasseadusandjana, aga te olete ka see jõud, mis mobiliseerib meie kodanikud ja rahvusparlamendid. ja ma loodan, et äh, meil on võimalus äh, kasutada seda strateegilist raportit et äh, koos välja selgitada, milline on hetkeolukord. Äh, tahan ka teid süstemaatiliselt informeerida selle ja järgmiste paari, järgmise paari aasta jooksul võib-olla kaks korda aastas esitada teile lühikese aruande sellest, kuhu me oleme jõudnud poliitika vastuvõtuvõimega, äh, kus on arengud jõudnud koha peal erinevates riikides, sest äh, see on üks meie peamistest ülesannetest ja väljakutsetest, äh, jõuda nendest eesmärkidest äh, mingisuguse poliitikani, mis toob ka konkreetseid tulemusi koha peal ja juba ette tänan teid äh, teie koostöö eest ja selle abi ja toetuse eest, mida me juba oleme saanud teie poolelt viimaste kuude jooksul ma arvan, et äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend agenda kontekstis äh, leiame me, et ühtekuuluvuspoliitika saab olla ja ka on väga modernne arengupoliitika, suur aitäh! jah, ainult üks äh, kommentaar kõigepealt. peadirektor rääkis võimalusest saada kogu informatsiooni, mis teil vajalik on ühtekuuluvuspoliitika kohta, peadirektor on teie käsutuses ja mm, muidugi äh, te mõistate, härra peadirektor, et äh, meil on hea meel, et Euroopa Parlament koostab äh, samuti Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegilist dokumenti ja eelkõige on tähtis see, et Lissaboni lepingu järgi on meil õigus ka selle strateegia järelevalvele. seega äh, palun nüüd äh, kommentaare vali raportööridelt. palun suur tänu suur tänu, see raport on väga hea. ja me oleme arutanud seda raportit tegelikult juba mitmel korral. kui vaatate minu muudatusettepanekuid, siis te ka näete, et äh, siin ei ole tegu mitte ainult äh, ühe vaatevinkliga me üritame äh, muudatusettepanekuid koostada selliselt, et oleks arvestatud võimalikult erinevaid aspekte, kui me siin arvestame ka Lissaboni eesmärkidega, siis meil ei, ei ole kõige kaasaegsemaid andmeid. ja mul on hea meel, et me oleme kaasanud ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiasi ja see on just see teema, millega ka meie komisjon äh, tegeleb. kui me vaatame Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiat, siis piisavalt ei ole rõhutatud regioone ja regionaalpoliitikat. ja seda just suures pildis. ma arvan, et regionaalmõõdet tuleb rohkem rõhutada. teine oluline punkt minu meelest on see, et äh, strateegia keskendub eelkõige jõukamatele piirkondadele, mitte niivõrd äh, mahajäänumatele piirkondadele. aga ka neid vähem arenenud piirkondi me ei saa välja jätta, me ei saa siin läheneda, et üks äh, ähm, üks mudel sobib kõigile lähenemisega me räägime siin arengu eesmärkidest. kuid me ei tohi unustada ka seda, et me peame edasi liikuma ka IT-tehnoloogiaga ja transpordiga, keskkonnaküsimustega. ka neid äh, teemasid tuleks siin rohkem ja põhjalikumalt äh, käsitleda. siin räägitakse palju ühtekuuluvuspoliitikast ja räägitakse sellest kui ähm, üldisest ähm, eesmärgist, kuid ärgem unustagem seda tõsiasja, et arengul on väga erinevaid tasemeid liikmesriigiti läbi terve Euroopa Liidu ning praegu on erinevused äh, palju suuremad kui äh, varemalt piirkonniti me oleme näinud siin väga suuri muutusi ja me oleme ka näinud, eh, millised suured lõhed on eh, arengu osas eh, piirkonniti. nii et ma arvan, et ka sellele teemale me peame rohkem tähelepanu pöörama. just selles dokumendis. sest me, sellega on tegeldud ka erinevates komisjonides Need on siis need teemad, mis ma arvan, mida tuleks rohkem rõhutada härra Lastra raportis. me peaksime rõhutama ka rohelist keskkonnasõbralikku majandust. ja tugevdama peab ka teadmistele põhinevat äh, ühiskonda, teadus-arendustegevuse tähtsust ja samuti ka koolituse, hariduse tähtsust keskkonnasõbralik majandus on muidugi äh, kulukas ja ühiskon- ja ühtekuuluvuspoliitika ei saa jääda lihtsaks äh, üldiseks äh, eesmärgiks. me peame siin konkreetsemaid arutelusid pidama ka rahastamise osas, siin ei ole tegu mitte ainult prioriteetidega ja arutelud selle raportiga, raporti osas jätkuvad, ma arvan, et meie töö ei ole veel päädinud. ja ma kindlasti esitan muudatusettepanekuid, mis siis neid minu meelest olulisi valdkondi rohkem äh, rõhutaksid. ja järgmine kõneleja uh,. suur tänu, mina sooviksin õnnitleda härra raportööri tehtud töö puhul ja mina sooviksin teha järgmised märkused. härra raportöör ka isegi mainis seda, et alates kahe tuhande kuuendast kuni kahe tuhande kaheksanda aastani ühtekuuluvusprogrammidel oli väga olulised ka poliitiliselt komponendid, mis järgisid Lissaboni strateegiat ja selle eesmärki. seda, need peegeldusid ka näiteks suurtesse investeeringutesse teadus-arendustegevusse ja ja uuendustegevustesse. loomulikult on oluline neid tegevusi jätkata ja ka jätkusuutlikku arengut jätkata, kuid selleks, et äh, väljuda majandusfinantskriisist, meil on vaja jätkusuutlikke äh, tegevusi. ja selle, ja meil on vaja ka meetmeid, millega äh, tööhõive probleeme kõrvaldada ja ka selleks, et parandada koolitust, väljaõpet, et inimesed saaksid paremini liituda tööturuga see raport rõhutab ühte väga olulist punkti, mida ma olen ka varem arutelus Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia osas näinud. nimelt ei ole kindlaid, kindlalt määratud, kindlaks määratud seda, kuidas regiooni, regionaalsed ja kohalikud omavalitsused oleksid kaasatud nende eesmärkide saavutamisse. ma olen pidevalt äh, tähelepanu juhtinud sellele, et strateegia edukus sõltub sellest, kuidas riiklik tegelikult äh, riiklikul, regionaalsel, kohalikul tasandil seda strateegiat rakendatakse ja seetõttu ma arvan, et kohalike omavalitsuste kaasamine otsustusprotsessi ja ka väga konkreetsete finantsvahendite suunamisse on äh, need kaks olulist aspekti, mis peavad samuti olema kaasatud ühtevuskuulu, ühtekuuluvuspoliitikasse ja samuti ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiasse me peame seda strateegiat äh, rakendama kohalikul tasandil ja see, seda ei saa tagada ainult äh, struktuurifondide kaudu. arvan, et härra Lastra raport on väga oluline, see on väga hea lähtepunkt, kui sellest ainult veel ei piisa, suur tänu! suur tänu! ja härra Schotterit ei ole siin, seetõttu läheme kohe edasi härra Angurakise juurde. suur tänu, proua esinaine! see raport, mida me praegu arutame, on väga tähtis. nii äh, praeguse äh, arengutaseme juures kui ka äh, praeguse poliitilise olukorra juures. erinevused piirkonniti Euroopa Liidus on suurenenud, seda ka üks eelkõneleja juba ütles, kui raportis nendele küsimustele ei leita lahendusi ega vastuseid ega ei suudeta vastust leida, et miks sellised arengud on osad, aset leidnud, meil on ju ka andmeid selle kohta. et kui me ei leia vastust, siis ma ei usu, et me suudame ühtekuuluvuspoliitika eesmärke saavutada. see on küll praegu meie tööde puhul selline üldine ül-, eesmärk ühtekuuluvusfondi puhul me peame vaatama, kuidas me saame tagada seda, et areng Euroopa Liidu piirkondades leiaks aset just kõige kohalikumal tasandil. ja sellel alusel me peaksime ka välja töötama tulevikustrateegiat. ja proua Kreel? proua esinaine, mina sooviksin tänada härra raportit raportööri selle suurepärase raporti puhul. ja ta on tõesti töötanud väga rasketes tingimustes, sellepärast et selle omaalgatusliku raporti esialgseks lähtepunktiks oli analüüs, kuidas ühtekuuluvuspoliitika on panustanud Lissaboni eesmärkide saavutamisse, kuid nüüd on paljud inimesed, kes teatavad, et Lissaboni strateegia kukkus läbi või et ta ei saavutanud neid äh, esialgselt tõstatatud eesmärke, seatud eesmärke. me soovisime korraldada siin komisjonis kuulamise, et äh, vaadata läbi ka kõik need faktid, mida me saaksime hinnata, kuid paraku see õnnest-, meil ei õnnestunud sellest, et meil ei olnud piisavalt andmeid, mida võrrelda või arutada ja analüüsida. mina hoiataksin, et me ei kaotaks seda punkti silmist. me peame tõesti va-, tegema selle analüüsi, me peame vaatama faktide alusel, kas Lissaboni strateegia tõesti läbi kukkus, mida me üldse oleme saavutanud. see, mida me praegu teeme, mida komisjon on välja pakkunud ja mida parlament järgib, on see, et strateegia, mis ei ole veel läbi analüüsitud, mis ei ole ka lõplikult välja kujundatud, et selle me praktiliselt juba kuulutame äh, valmisolevaks ja samas meil pole aimugi, kuidas see järgneva kümne aasta jooksul hakkab äh, töötama, et seetõttu olukord on väga keeruline ja, ja Ricardo, tõesti, ma tänan sind, et sul on õnnestunud väga häid aspekte siia raportisse kaasata, kuid see ei tähenda ammugi veel mitte, et järgnevatel kuudel või ka aastatel Äh, me ei peaks ühtekuuluvuspoliitikat uuesti määratlema ka seaduslikus raamistikus ja me peame kindlasti ka vaatama, mida see endaga kaasa on toonud, mida, kas, kas need efektid, mõjud on olnud need, mida me oleme soovinud. ja härra Aaner ütles, et veel on võimalus saada infot, mina arvan, et järgnevatel kuudel me peame tõesti ähm, arutama seda, mida me soovime saavutada, sest äh, vastasel korral meile hakatakse ette heitma abstraktsionismi, et me ei saavuta seda, milleks ühtekuuluvuspoliitika on seatud. ühtekuuluvuspoliitika ei pea olema mitte ainult positiivne piirkondade arengu jaoks, vaid ka Euroopa terviklikkuse arengu ja tugevdamise jaoks. nii et me peaksime tõesti sellega äh, tegelema nende strateegiate äh, puhul proua esinaine. Äh, proua Kreel ütles, et nagu ka härra Aaner ütles, et märtsi lõpus tuleb strateegiaraport, mis annab meile rohkem äh, infot äh, lisaks sellele, mis meil praegu on, meil on ka olemas siis Ricardo Cordas Lastra raporti projekti lõppvariant et ehk komisjoni esindaja äh, saaks meile rohkem infot anda selle ajani, et äh, härra Lastra saaks siis äh, järgmiseks kohtumiseks oma projekti parandada ja Lambert von Nistelrooid, sõna on teil. suur tänu. ma olen ka väga rahul selle raport, raportiga, selle sisuga ja põhijoontega, aga mulle ei meeldi see, kuidas asja arutatakse. räägitakse, et raha tuleb Lissaboni lep-, strateegiast ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, aga eile ma juba ütlesin, Van Rompuy ütleb, et see on see on välja mõeldud nõukogus ja nemad muudkui äh, koostavad aga programme, et tõuseme aga õhku, aga kuidas maanduda, selle peale nad ei mõtle. täiesti vastuvõetamatu. sotsiaaldemokraatide koordinaator Keel äh, mõistab ka seda, me ei saa kõiki neid samme niimoodi teha. võib-olla teeksin selles suunas ka ühe muudatusettepaneku mina näiteks võtaksin sisse need asjad, mis on meil hästi õnnetunud. regioonide komitee viis läbi analüüsi Lissaboni lepingu kohta, selle rakend-, äh, Lissaboni strateegia rakendamise kohta, seitsekümmend protsenti investeeringuid tehakse kohtadel kui nii nagu vanasti, kui Wim Koki raportis öeldi, et lista, et liikmesriigid on vastutavad Lissaboni lepingu eest, Lissaboni strateegia eest. ja seni, kuni liikmesriike kaasatud ei, ei, ei juhtunud midagi, aga nüüd, mikspärast ei võiks Euroopa Liit sõlmida lepingu ühe pakti regioonide ja linnadega selleks, et strateegia kaks tuhat kakskümmend ka rakenduks? me tahame näha, kuidas asjad ellu viiakse, kes teeb mida kõik on ju vastutavad, aga kui kõik on vastutavad, siis keegi ei vastuta. meie tahame teada, kes on võtmetegijad, kes, millised linnad, millised regioonid, millised ettevõtted. meil ei ole vaja seda avatud koordinatsiooni. kuidas need viimased eh, hindavad raportid koostati? keegi seal kusagil ministeeriumis koostas midagi, saatis ära Brüsselisse ja oligi kõik. selline asi tuleb ära lõpetada. kui me tahame uut mõtteviisi, siis hea küll, komisjon toetab strateegiat kaks tuhat kakskümmend, ma ei ole sihtotstarbeliste eraldiste vastu, aga ma olen pigem selle poolt, et et ähm, kõik tasandid osalevad äh, otsustusprotsessis ja elluviimises, regioonid, linnad, kohalikud omavalitsused. kui mõni ei taha, ärgu siis võtku osa. valik on nende teha. aga meie tahame sellist partnerlust, kus tehakse tõelisi investeeringuid, mitte nii, et kõik laulavad ühte laulukooris Te olete näinud küll seda, siis keegi tegelikult ei laula, mingi koor on kokku tulnud, aga mingit muusikat ei tule sealt, no. mina tahan pakti, kindlat pakti linnade ja regioonidega Euroopas ja see võib aidata kaasa ka eh, sellest eh, oravaratast väljasaamisele, mis mis me siin teeme, kogu aeg parlament teeb igasuguseid resolutsioone ja lisab aga paar lõiku juurde, aga meil oleks hoopis vaja rohkem eh, kodanikuvastutust, läbipaistvust, jagatud vastutust asi on, on, on väga lihtne, kas sa vastutad või ei vastuta. valik on vaba ja mina tahaksingi näha selliseid muudatusettepanekuid, et regioonide komiteel on ka ikka mingeid mõtteid ja võib-olla härra Aaner tõstatab selle küsimuse siis, kui finantsmäärus läbivaatamine toimub. hea küll, ma lõpetan. suur tänu, Mihhail Toiler suur tänu, proua esinaine. selle kohta, mida härra Van Nistelrooy ütles, siis ma olen sellega täiesti nõus, ma arvan, et, et kui me vaatame Lissaboni strateegiat ja paljud ka jagavad seda arvamust, et öeldakse, et see justkui ei ole kellegi oma, keegi ei ole vaimustunud selle teostamisest ja seetõttu, proua esinaine Hübner, ma täiesti nõustun teie nõudmisega, et Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegias ja selle väljakujundamisel me peame koos nõukoguga olulist rolli mängima. et siin ei tohiks tekkida ainult mingi pädevuste tüli tekkima parlamendi, nõukogu, liikmesriikide, komisjoni vahel sellepärast et Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia peab olema Euroopa kodanike strateegia, mitte mingisuguste funktsionäride, valitsuste või, või äh, riikliku tasandi, Euroopa tasandi otsustajate strateegia. ja seetõttu siin on väga selge üleskutse, et kui me soovime, et Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegias oleksid ka kodanikulähedased äh, kohalikke piirkondi arvestavad aspektid sees, siis me peame teistmoodi lähenema. see raport oli esialgselt analüütiline ja ma arvan, et me ei tohi seda osa tähelepanuta jätma. me, me peame ka õppust võtma senistest eh, piirkondlikest programmidest, me peame rohkem infot saama nende kohta, aga kui me nüüd vaatame Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiat, siis mul tekib järgmine küsimus ja võib-olla täna saab selle kohta ka juba rohkem infot. minu küsimus on siis järgmine. kas on mõeldud ka sellele, et need äh, programmid, mida praegu juba rakendatakse, mis on need, need programmid, mis on äh, teostamisel aastast kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist, kas seal on juba ette nähtud mõningaid tulemuste edasilükkamist Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia alla. sest me ju kuulsime, äh, millise viivitusega programme üldse hakati teostama, me kuulsime seda ka komisjoni regionaalpoliitika peadirektorilt nii et Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend äh, strateegia alguse, alguse ajal ähm, alustatavad äh, programmid peaksid ka juba olema sihitud just Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisel. suur tänu ja nüüd härra Olbricht. ja siis härra Zeller. Äh, e, e, aitäh, proua esineja. oleksin nüüd veidi provokatiivne selles mõttes, et eh, kui me nüüd kuuleme seda, et inimesed ütlevad siin, et Lissaboni strateegia ei olnud edukas, isegi president Barroso on kasutanud eh, väljendit, et see oli läbikukkumine. siis eh, mulle tundub, et kui too, tuua siin side ühtekuuluvuspoliitika ja Lissaboni strateegia vahel, siis tundub, et ühte, ühtekuuluvuspoliitika samuti äh, saab pleki külge selle sideme kaudu. kui me vaatame Lissaboni strateegia ajalugu ja tausta, siis äh, mulle tundub, et sellist sidet ühtekuuluvuspoliitika ja Lissaboni vahel ei ole alati mitte olnud. Äh, Lissabon oli tegelikult avatud koordineerimismeetod, ja enamik vastutusest langes siiski liikmesriikidele. oleme üritanud äh, paika panna siin regioonid ja ka suuremad linnad ja seda ilmselt äh, äh silmas peetigi, kui siin mainiti seda nii-öelda musta nimekirja me peame kindlustama selle, et me liigume õiges suunas, et me ehitame oma Euroopa poliitikat üles samal alusel, sest et muidu ei saavuta nad kavatsetud eesmärke. strateegia eesmärgiks oli vahendite kokkutoomine, koordineerimine, instrum-, instrumentide jagamine teame, et äh, oli raha eraldamine vanade liikmesriikidega, see on midagi sellist, äh, mis nüüd äh, tähelepanu on saanud ja raportöör seda teha ka üritab. põhimõtteliselt on siin tegemist kahe strateegiaga. minu arvates oli viga mitte ühtekuuluvuspoliitikat Lissaboni konteksti juba varem sisse tuua, sest et ühtekuuluvuspoliitika oleks äh, nii-öelda võinud päästa Lissaboni strateegia, kui nad oleks kohe alguses mõistlikult kokku toodud, aga nüüd on need kaks asja erinevad ja kui me vaatame, millised olid kriteeriumid eh, Lissaboni strateegia jaoks, siis eh, tekib siin oht, et eh, head asjad kaotatakse koos halbadega ära, siin oli teatud asju, mis olid head Euroopa kakskümmend kakskümmend jaoks peaksime me välja valima need osad Lissaboni strateegiast, mis olid mõistlikud ja kasulikud, üritame sellest midagi päästa. ja need järgmisse aastakümnesse viia. räägime siin regioonidest, aga peaksime rääkima ka linnadest, linnakeskkonnast loomulikult äh, on linnade puhul äh, ka rahvusriigi narratiiv olemas. peame siis need kaks asja meeles ja üritama Lissabonist välja võtta parima, mis tal pakkuda oli, samas üritame siiski ka vältida neid vigu, mis äh, Lissaboni strateegial olid. see on midagi sellist, mis võiks meid aidata, kui me need kaks asja eraldi hoiame, siis kindlasti on sellest kasu eelarve juures. suur tänu, proua esinaine kui me olemasoleva juurest äh, tuleme millegi uue, uue projekti juurde, siis me peame kõigepealt hakkama vaatama, äh, mida me oleme juba saavutanud ja millised kogemused on tehtud ja seda on ka härra raportöör teinud. Äh, siin räägitakse väga palju piirkondadest, enne kui ma Euroopa Parlamenti tulin, siis ma olin ka piirkonna tasanel, tasemel tegev ja ma peaksin ütlema, et Lissaboni strateegia, see, seda sõna ma tundsin tegelikult ajalehest, see ei olnud meie igapäevase poliitilise tegevuse aluseks. nii palju siis esimese märkuse kohta. teine märkus, ma arvan, et strateegiate eesmärgiks on tõstatada, seada eesmärke. ja sellega, siin osas ma olen nõus eelkõnelejatega, et kui Lissaboni eesmärgi eesmärk oli Euroopa äh, kujutada kõige dünaamilisemaks majandusruumiks, siis sellisel juhul on äh, see strateegia läbi kukkunud, see meil ei õnnestunud. ainuüksi viide sellele, et, et oli äh, globaalse mõõtmega majandus- ja finantskriis, siis see meid ei aita, sellepärast et seda, see puudutas teisi majandusruume veel tugevamini kui Euroopa Liitu nii et me peame vaatama, milline on meie strateegiline lähenemine, kas me järgime neid äh, seatud eesmärke või seame uued eesmärgid. Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia ütleb, et me soovime, et Euroopa Liit edaspidigi jääks äh, mootoriks äh, ülemaailmses ähm, arengus ja seda just innovatsiooni osas, aga mida meil selleks vaja on? meil on vaja, et kõik kaasa lööksid, ükskõik millisel tasandil, kas Euroopa riigi või, või kohalikul tasandil. meil ei õnnestu see strateegia, kui see on ainult, jääb ainult ühenduse eesmärgiks. me peame vaatama, äh, võtame näiteks piirkonna äh, tasand, võtame Saksamaa, meil on seal praegu negatiivsed kogemused. täna on ähm, meil seal Saksamaa liidumaade ministrite koosolek, kes tegelevad Euroopa poliitikatega ning äh, Nad on praegu negatiivse avalduse vastu võtnud äh, Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend osas, kuna nad näevad, et lähimuspõhimõte satub sellega ohtu ja see on väga oluline selle, et äh, nii-öelda kohalik hääl on juba ettevalmistavas töös äh, sellise negatiivse arvamuse andnud ning äh, kui selline arvamus tuleb ka Saksamaal parlamenti, siis ma ütleksin, et siin on tegu kommunikatsiooniprobleemiga, sellepärast et see eesmärk peab ju meie kõigi ühine olema. lisaks sellele eile minu poolt väga hinnatud äh, meie parlamendi president äh, härra Puusek ütles seda ka Euroopa asjade ministrite koosolekult Saksamaal, ta ütles, et, et Euroopa projektid õnnestuvad meil ainult siis, kui me kõik selles, nende teostamises osaleme. see tähendab seda, et tuumik äh, osas me peame äh, eesmärgiks seama Euroopa maailma tasandil, Euroopa ülemaailmses konkurentsis. see on see äh, me, meie ülim eesmärk, kuid siin me tuleme edasi nend-, Eh, selle juurde, et ühtekuuluvuspoliitika viimase kümne aasta jooksul pidi hakkama saama mõningate ülesannete lahendustega ja siin ma toetan seda, mida härra Olbricht ütles, et, et näiteks pidi kaasama kaksteist uut liikmesriiki eh, Euroopa Liidu ühisruumi ja seda arvati, et saab saavutada vaid ühtekuuluvuspoliitika programmidega, kuid nüüd me oleme kahekümne seitsmekesi ühises ruumis ja me peame vaatama, kuidas me edaneme oma eh, eesmärkidega, kuidas me edeneme oma eesmärkidega ülemaailmses kontekstis. ameeriklased, hiinlased, indialased paistavad, et on tulnud paremini kriisist välja kui meie. ja siit tuleneb minu jaoks küsimus, et kuidas me ühtekuuluvuspoliitika väl-, edasi äh, kujundame. et seal, kus miskit on, sealt äh, võtame ära ja paneme selle sinna piirkondadesse, mis ei ole veel nii hästi arenenud. või siis me ütleme, et eesmärk on kõrgem. me peame ülemaailmses konkurentsivõimes oma rolli säilitama ja keskenduma sellele ja ainult sellisel juhul, kui me oma tugevusi innovatsioonis oma mitmekesisuses, äh, äh, kui me neid tugevusi suudame rakendada, rakendada ja, ja nende baasil oma teed jätkama, siis me suudame kaasata ja arendada edasi ka ne neid piirkondi, mis on äh, vähem arenenud. sest ainult siis kui me aga ülemaailmses konkurentsis äh, oma rolli säilitada ei suuda, siis meil ei ole ka neid vahendeid, äh, millega lähenemispoliitikat Euroopa Liidu siseselt ähm, äh, läbi viia. ma arvan, et need on need küsimused, mida me peame arutama. suur tänu ja nüüd kolleeg Košineru. suur tänu kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Ricardo Lastrat tema äh, provokatiivse raporti eest. see kutsub üles äh, diskuteerima väga olulistes küsimustes. kõigepealt, arvestades kõiki neid õppetunde, mis me oleme Lissaboni strateegiast saanud, äh, nii positiivseid kui ka negatiivseid, siis äh, tuleb küsida endalt, mida Euroopa Liit võib saavutada. kõigepealt poliitilise juhtimise osas on tänu Lissaboni strateegiale olukord paranenud. Belgia peaminister on äh, hiljuti tõstatanud vajaduse Euroopa majandusjuhtimise järele miks mitte siis seda teha teatud Euroopa strateegia kaudu, mis võimaldab Euroopa muuta ka maailma tasandil tegijaks sidusus majandusjuhtumise ja juhtimise ja poliitilise juhtimise vahel äh, on siin siiski alles ainult, ainult kavatsus. aga nüüd meie parlamendis oleme jäänud ala, ikka veel sellisesse rolli, et meil on ainult vaja peaga noogutada ja heaks kiita, aga see ei, ei, ei tohiks nii olla see tuli välja ka eh, siis, kui volinike ametisse valiti ja eh, kui liikmesriigid arutasid oma kriisist väljumise strateegiaid. Eh, me peame ikkagi kahtlust avaldama nõukogu meetodite osas. meil on vaja strateegilist Euroop- või Euroopa Liidu strateegiat, mitte ainult liikmesriikide strateegiaid. nüüd lugesin Lester Browni raamatut äh,. nüüd räägitakse siin uuest energiast, uuest globaal äh,, globaalsest poliitikast, kõik see on hea. aga kui Euroopa Liidu uute energiata projekt paberile panna ja vaadelda, mida on tehtud USA-s ja Hiinas, siis äh, mõistame, et Euroopa tegevus selles vallas on lausa naeruväärne. sest meil ei ole ühtset poliitilist ja majanduslikku juhtimist. millist rolli me siis Euroopa Liidi, Liidule me sooviksime anda, et ta kriisist välja suudaks tulla? muide, regioonide vahelised erinevused ka aina kasvavad, vaeste ja rikaste vahelised erinevused või nende vahe kasvab järjest, milline peaks olema meie kriisist väljumise strateegia, liikmesriikide strateegiad üksikult ei aita meid, seetõttu peaks äh, üheskoos äh, arutama neid küsimusi ja võib-olla eritähelepanu teatud liikmeriikidele pöörata, aga seetõttu kutsun ma ka Euroopa Parlamenti põhjalikult arutama Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja teha nii, et kahe tuhande kahekümnendal aastal ei peaks me jälle rääkima läbikukkumisest. Erika Mann, palun. ensinnäkin kiitokset esittelijälle erinomaisesta työstä ja hyvästä mietinnöstä kõigepealt äh, sooviksin tänada raportööri tema suurepärase töö eest. ma ei hakka kordama seda, mida eelkõnelejad juba ütlesid. siin on tegu väga ambitsioonika strateegiaga. olukord on aga selline, et äh, Lissaboni strateegia väljatöötamine ei õnnestunud nii, nagu me olime seda kavandanud ka liikmesriigid eh, ei pingutanud eesmärkide saavutamise ja teostamise nimel, nii et seda tulevikus vältides me peame väga konkreetsed eesmärgid seadma. Need eesmärgid peavad olema eh, väga selged ja meil peavad olema ka motivatsioonid, et eh, liikmesriigid tõesti sooviksid ka teostada ja saavutada neid eesmärke nüüd, mis puudutab rahastamist. rahastamine peab samuti tagama nende äh, eesmärkide saavutamise. siin tuleb äh, tagada sidusus, tuleb äh, saavutada sidusus erinevate poliitikavaldkondade vahel ja me peame ka vaatama, kas struktuuripoliitika osas osa Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend eesmärkidest saab teostada. liikmesriigid, kes eh, ei suuda seada eh, struktuuripoliitilisi eesmärke, nemad ei peaks siis ka eh, finantsabi saama sellisel, ainult sellisel juhul me saame ka seda äh, struktuurireforme äh, paremini äh, kujundada, suur tänu. Vrátíme se k tomu základnímu tématu, eh, kterého se týká tato zpráva, čili jak při... Daamid ja härrad, tulgem tagasi selle raporti põhiaspektide juurde. mida ühtekuuluvuspoliitika on teinud Lissaboni eesmärkide saavutamiseks? ma arvan, et väga oluline on alustada seda arutelu ma hindan, et härra Lastra on alustanud selle aruteluga. aga meil on vahendid ja äh, ressursid, mis on ette nähtud väga lühikeseks ajaks, see tähendab, ja meil ei ole ka piisavalt andmeid, vaatamata sellele me peame aga üritama vast-, vajalikud analüüsid ette äh, võtma. näiteks partnerlus, äh, lähimuspõhimõte, need on äh, kõige olulisemad aspektid, aga neid tuleb ka õigustada. näiteks me võime liikmesriikidelt küsida, kuidas nemad arutavad läbi oma eesmärgid. millised on Äh, näiteks linnade eesmärgid, kas nendega on piisavalt äh, ka arvestatud äh, linnade strateegiliste kavade, programmide mm, loomisel ja, ja kuidas nad on kasutanud ressursse, kas nende ressursside kasutamisel on ka tõhus mõju olnud? me võiksime üritada ka vastata küsimusele, miks linnad ja kohalikud omavalitsused ei olnud rohkem kaasatud finantsvahendite kaasamisse, ainult kaks linna on seda kasutanud, Amsterdam ja Rotterdam. miks aga sama areng ei toimunud teistes liikmesriikides? mida kohalikud omavalitsused kartsid, meil on Jeremy ja, ja Jessica Äh, programmid, need on just ette nähtud selleks, et paremini rahastada projekte, aga neid on suhteliselt vähe kasutatud. võib-olla tuleb siin parendusi ette võtta. et mis on need takistused, e, takistused nende väga kaasaegsete põhimõtete rakendamisel? me peame Eh, tegelema ka samasuguste probleemidega, nagu regioonide komitee tegeleb, nii et miks ma ei küsi neilt, millised on nende soovitused ja ettepanekud, kus nemad näevad eh, probleemi asetusi ja, ja millised on nende tehtud analüüsid? see oleks ka väga hea eh, ettepanek, et me korraldaksime kuulamise või minikuulamise. see raport peab olema analüüsi aluseks ja nende ettepanekute aluseks, ähm, et me saaksime vaadata, kuidas paremini ja tõhusamalt Euroopa rahasid kasutada. suur tänu! Äh, suur tänu, proua esinaine, proua Kadenbach! ma sooviksin äh, Äh, rääkida eelkõige punktist neliteist, sellepärast et sellest me ei ole piisavalt rääkinud, eriti kui me arutame seda raportit ka Euro arvestades Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia. me eile rääkisime konkurentsivõimest, majanduskasvust ja täna ma väga tähelepanelikult kuulsin, täna ma ei kuulnud mitte ühtegi korda sõna inimene ja siin ma küsiksingi, et kelle jaoks meil on vaja majanduskasvu, mispärast me niivõrd panustame konkurentsivõimesse, miks see meile nii ohtu, oluline on see on kõik selle jaoks, et ka Euroopa inimesed sellest kasu saaksid. regionaalpoliitikas ähm, regionaalpoliitikas äh, aktiivsed poliitikud tundsid Lissaboni strateegiat ainult ajalehest, ütles üks eelkõneleja, aga siin me peame küsima, et mida me, meie lapsed, kodanikud, äh, meie keskkond on saanud äh, nendest strateegiatest sest konkurentsivõime, majanduskasv, sellel on mõtet ainult siis, kui ka kõikide piirkondade inimesed sellest kasu saaksid. me peame vahendite jagamist vaatama mitte ainult piirkonniti, vaid me peame ka vaatama, äh, mida, äh, mida on selle kasumi suurenemisega ühes piirkonnas saavutatud äh, mahajäänumas piirkonnas. võib-olla äh, ma tundun teile natukene naiivse ja sotsiaalromantikuna, kuid me peaksime siiski meeles pidama, et me töötame siin inimeste heaks, siin ei ole tegu mitte te tehniliste meetmetega, mitte ainult äh, protsesside ja juurde, projektidele ligipääsu optimeerimisega, vaid me peame siiski oma tähelepanu keskmes pidama seda, et mida saavad meie kodanikud kasu kõikidest nendest programmidest. nii et äh, kogu majanduskasv ja konkurentsivõime Euroopa Liitu edasi ei vii ja meile see ei õnnestu, kui me ei suuda kaasata oma kodanikke. suur tänu ja kõnelejate äh, nimekiri on sellega nüüd lõppenud, et võib-olla äh, sooviks võib-olla veel keegi sõna. Äh, aitäh, proua esineja, tahaksin teid väga tänada, et te kutsusite mind siia debatile, sest et tegemist oli äärmiselt rikka debattidega minu jaoks. tahaksin lihtsalt käsitleda paari punkti, mis tunduvad minu jaoks olulised. üks äh, punkt oli see, et äh, toome faktid lauale ja analüüsime neid. see on kindlasti midagi sellist, mida me peaksime tegema ja aprilli ja mai jooksul meil ilmselt selleks on ka palju võimalusi, sest et esiteks tuleb märtsi lõpus äh, strateegiline raport, siis üheksateistkümnendal aprillil saame loodetavasti avaldada äh, sünteesi hindamise raporti, mis äh, toob kõik need tulemused kokku hindamistest, mille me oleme läbi viinud aastatel kaks tuhat, kaks tuhat kuus ja loodetavasti saame siis eh, juba vaadata, kuidas kaks tuhat, kaks tuhat kuus periood on panustanud Lissaboni strateegiasse, aga sellest ka kaugemale majanduslikesse, majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkidesse. see on nüüd see rida fakte, mis meil on laual ja millega me peaksime töötama. ma arvan, et härra Obrist eh, tõstatas selle küsimuse ka härra Zeller ja mõned teised parlamendisaadikud. mingis mõttes on kahju, et ühtekuuluvuspoliitikat niimoodi otseselt seoti Lissaboni strateegiaga ainult kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodiks mäletan, et äh, proua esinaine, kui te külastasite neid regioone, siis te rääkisite mul korduvalt, kui vähe teate Lissaboni strateegiast ja ainult regionaalpoliitika, regiooni arenguprogrammide kaudu, nende diskussioonide kaudu, mis äh, viidi läbi aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, ainult nende kaudu sai see termin Lissaboni strateegia millekski konkreetsemaks paljude regioonide jaoks see on kindlasti selline viga, mida me ei tohiks korrata Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegiaga. peaksime kindlustama, et see strateegia ja selle eesmärgid on väga hästi teada ka koha peal juba algusest saadik ja suuresti on see eh, just regionaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika ülesanne. Eh, tahaksin ka näha, et eh, kuigi Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia võtab suuresti Lissaboni strateegiast üle prioriteete ja eesmärke, konkurentsivõime, innovatsioon ja nii edasi, siis see läheb siiski äh, mitmeti kaugemale. seal on selgemalt, võib-olla küll mitte piisavalt siiski, aga siiski selgemalt sees sotsiaalne dimensioon ja selgemalt ka ühe strateegiana keskkonna jätkusuutlikkuse mõõtmed. mõlemad nendest on meie jaoks äärmiselt olulised. on kahju, et regionaalpoliitika kaasas alles nii hilja selle Lissaboni strateegiast, kui me vaatame neid kuupäevi, siis aastal kaks tuhat seitse me alustasime sellega aasta kaks tuhat seitse lõpuks, olid need programmid vastu võetud, siis hakkasid hakati neid programme rakendama aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa. täna on möödunud veel üks aasta ja näeme, et ainult väike osa sellest, mis ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas kättesaadav oli, on kasutust leidnud, aga juba täna äh, hindame me Lissaboni strateegiat ja asendame selle Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegiaga kahjuks ei ole meil aga olnud aega analüüsimaks ka tegelikult, eh, milline öö, eh, oleks see otsene side Lissaboni strateegia ja ühtekuuluvuspoliitika vahel olnud. loomulikult on ühtekuuluvuspoliitika ka eraldiseisvalt poliitika ja paljud saadikud on maininud, et Äh, niikaua, kuni regioonide vahel on endiselt sellised äh, lõhed ja erinevused, siis peab see olema ja jääma solidaarsuse märgiks, aga mitte nii-öelda heategevuse mõttes, vaid äh, selles mõttes, et edendatakse arengut. ja kui me vaatame aastate kaks tuhat, kaks tuhat kuus perioodi hindamisi, siis üks lause, mis mul on meeles, mis on sünteesi raportis, eh, siis see ütleb, et jah. Äh, isegi see solidaarsus on toetanud regioone, kes on jäänud maha äh, ja sellest on olnud äh, kasulik mõju ka kogu Euroopa Liidule, aga oluline on ka teine pool. kuna me elame globaliseerunud maailmas, siis me ei saa lihtsalt vaadata ainult Euroopa Liidu keskmist ja seda, et me oleme need mahajäänud regioonid lähemale toonud Euroopa Liidu keskmisele, aga oluline on öelda, ja seda vist öeldakse ka Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend poliitikas, meie ees on üha kiiremini muutuv maailm, kus on uued väljakutsed, nii et tulevikus tuleks meil leida õige tasakaal nende kahe eesmärgi vahel mis on loomulikult tihedalt omavahel seotud ja millega me peame tegelema samaaegselt. ja kui meil õnnestub see ära teha, siis äh, ma olen veendunud, äh, suudame me ka väga tõsiselt panustada Euroopa Liidu tuleviku arengutesse ja suuresti sellest ju räägibki Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend. peame astuma vastu kõikidele väljakutsetele, mis meil on, peame arendama oma ühiskonda ja majandust edasi ja peame seda kindlasti tegema, siin oleme, tuleme me jälle aluslepingu juurde tagasi. peame seda tegema tasakaalustatult. ma arvan, et kui me üritame teha koostööd nende eesmärkide nimel tulevastel kuudel ja aastatel, siis proesimene oleksin ma üsna optimistlik ja tahaksin tänada veel kord raportööri äh, tema poolt koostatud raportist. enne kui ma annan jälle sõna Ricardole, võtan hetkeks ise sõna, et öelda kahte asja. esiteks, härra peadirektor, te mainisite, et et on inimesi, äh, kes ütlevad, et äh, peaksime keskenduma ühtekuuluvuspoliitikale vahede vähendamisel Lissaboni strate-, samas ka äh, Lissaboni strateegiale Euroopa Liit kakskümmend, kakskümmend strateegiale, mida see äh, lõhede vähendamine tähendab, see tähendab seda, et äh, nõrgemad pannakse kasvama, et nad jõuaksid teistele järgedele. täna see tähendab seda, et me peaksime äh, Äh, tegema seda jätkusuutlikult, et me oleksime alles ka homme-ülehomme, mitte taha jää-, maha jääma Hiinast, Indiast, peame asjadesse investeerima, mis oleksid relevantsed ka kahekümne aasta pärast ja öö, äh, kasutama innovatsiooni, energiatõhusust, taastuvenergiaallikaid ja nii edasi, kõik see, mida me kutsume jätkusuutlikuks arenguks me peaksime kõike seda tegema kõige tõhusamalt ja ka nii, et see vastaks ülemaailmsetele väljakutsetele, mis ei oota meid mitte järele. mitte, peame järelema mitte ainult oma naabritele, Poola, kes on Saksamaa naaber, Ukraina, kes on Poola naaber, eh, peame jõudma järele ka piirkondadele teistes riikides, kes on ülemaailmselt konkurentsivõimelised kui meie. kahjuks meil ei ole siin piisavalt aega ka debatiks teiega, aga te võiksite saata siit siiski sõnumi, et me mõistame, et see debatt Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend üle on ka tuleviku eelarve üle käiv debatt. ja see, mis on kättesaadav meile, eurooplastele, mis puudutab Euroopa kakskümmend kakskümmend rahastust, ilmselt see on Euroopa Liidu eelarve, kapitaliinvesteeringutega võib tekkida probleeme äh, aastakümneteks kõigi nende probleemidega, mis seostusid eh, finantsturgude kriisiga. Eh, eriti võib osutuda see keeruliseks FKE-dele, nii et ilmselt on meie ülesandeks eh, vaadata selle pilguga Euroopa Liidu e-, eelarvet. isegi kui me jupitame eelarve kahekümneks, viieteistkümneks sektoraalseks fondiks, ehitame üles uued fondid, ilmselt tuleb anda Euroopa Komisjonile uusi pädevusi, mis eh, eh, lähevad meile kulukaks maksma, mis võtavad aastaid. samas Euroopa Komisjonil peab olema legitiimsus selliseid uusi fonde ka juhtida. või me paneme paika mehhanismid ühtekuuluvuspoliitikasse, kuhu me oleme juba aastaid investeerinud ja oleme investeerinud ka selle poliitika reformi tulevikuks see, ja siis see oleks vastavuses kõigi kriteeriumitega see oleks rahastamise politoloogia, poliitika, millel oleks strateegilised eesmärgid, mis on siis kohandatud vastavalt kohalikele, regionaalsetele, riiklikele eripäradele ja siis toimuvad läbirääkimised ja see, kuidas me raha määrame programmidele, siis meie käes on ka need, see tingimuste seadmine, mis on äärmiselt tugev. meil on olemas ka mehhanism kogu protsessi jaoks ja meil on olemas ka mehhanism aitamiseks Reigi Employment, äh, keskkond, need peadirektoraadid, seal on palju inimesi, kes saavad kohale minna ja aidata inimestel neid programme ka rakendada. nii et ma arvan, et meil on olemas poliitika äh, ja mehhanism selle poliitika rakendamiseks, miks me peaksime siis uusi asju looma ja kümme aastat kulutama uue masinavärgi loomiseks, äh, see aeg läheb meie jaoks kaotsi ja ilmselt äh, osutub see ka tunduvalt kulukamaks, avatud koordineerimismeetod isegi juba nende muudatustega, mis on Euroopalt kakskümmend kakskümmend, isegi nende muudatustega, mis tehti aastal kaks tuhat viis, on endiselt äärmiselt pehme mehhanism. minu arvates see ei võimalda meil, see ehk äh, viib meid veidi lähemale eesmärkidele, aga ta ei aita meil lõppeesmärke saavutada. siin on meil poliitika, mis äh, aitaks Euroopat, mis ja mida ütlesid ka teised kolleegid, see annaks võimaluse uuele lepingule, mis on leping, mis ütleb näiteks, et Euroopa Parlament esindab nüüd Euroopa kodanikke. nii et on, on siin ka kodanikud, mitte äh, regionaalsed kohalikud omavalitsused. milline poliitika kaasaks kodanikud? see poliitika, mis äh, tegutseb ka koha peal ma arvan, et äh, kõik, kes arvavad, et me need eesmärgid erinevate mehhanismide kaudu saavutame, ma arvan, et tal poliitiliselt lihtsalt ei ole õigus. ja nüüd annan sõna Ricardole viimasteks sõnadeks siin debatis, aitäh. suur tänu, proua esinaine võtan loomulikult kõik äh, kommentaarid teatavaks. ma arvan, et äh, arvamuste vahetus oli tõesti väga huvitav. ma sain väga palju äh, tagasikaja selle raporti jaoks. tänaksin ka proua Hüberit. ta tõesti ka andis mulle alust seda raportit kirjutada. nüüd mõningad kommentaarid tehtud ettepanekute kohta. siin ei ole tegu raportiga, mis puudutab ainult äh, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiat, vaid ühtekuuluvuspoliitika panust äh, sellesse strateegiasse. me peame need kahte asja üksteisest eraldama oluline on, et me seda arutelu pidasime siin komisjonis. oluline on, et äh, me neid arutelusid äh, kiiresti peame, sellepärast et Euroopa ootab meilt see Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia võimalikult kiiret rakendamist ja väljakujundamist. et praegune olukord kõikides liikmesriikides on väga keeruline, ma võin olla nõus äh, härra Van Nistelrooiga, et äh, piirkonnad ja kohalikud omavalitsused peavad mängima olulist rolli ning nad peavad ka kõikides selle ähm, strateegia väljatöötamise etappidel olema kaasatud. ma nõustun ka härra Lambertiga. on oluline, et, et ka Euroopa kodanikel tekib ähm, mulje, et nad on kaasatud. ka härra Albrecht, teiega ma olen nõus ühtekuuluvuspoliitika tõesti päästis Lissaboni strateegia, kuid oluline on see, et me kaasaksime kõik äh, poliitikad ning ühtekuuluvuspoliitika oli tõesti ainus üks kohustuslik äh, äh, valdkond see Lissaboni strateegiast ja seetõttu me peame arvestama nendega ka uue strateegia puhul. härra Zeller, ma olen teiega nõus, kohalikud omavalitsused ja piirkonnad on äh, äh, tuleb, neid tuleb tõesti rohkem kaasata uue strateegia väljakujundamisse. meil on vaja paremat kommunikatsioonistrateegiat ja seda ka kohalikul ja piirkondlikul tasandil. selle eesmärgi me peame tõesti saavutama, sellepärast et ainult sellisel juhul meil õnnestub vältida minevikus tehtud vigu. härra Ostelrooi, ka teiega ma nõustun, meil on vaja majanduslikku poliitilist valitsemist. minevikus äh, koordineerimistöös oli palju vajakajäämisi. ka koordineerimine on väga oluline kakskümmend kakskümmend strateegia jaoks, seetõttu ma ähm, toetan ka kolleeg ähm, Anani sõnu ja loomulikult eh, esitage oma muudatusettepanekud, ma sooviksin siis kindlasti kõik huvitavad muudatusettepanekud kaasatama töösse. suur tänu ja kakskümmend neli eh, märts kell kuus on muudatusettepanekute eh, esitamise tähtaeg ja suur tänu härra Aanerile. meil on veel poolt, poolteist päevakorrapunkti veel äh, käsitleda, nüüd me läheme edasi härra Lambert van Nistelrooy äh, raporti juurde ja see puudutab äh, Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitleva määruse raames teadusuuringute innovatsiooni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite ähm, koostoime rakendamise kohta linnades ja piirkondades. ja proua esinaine, te ma saan aru, et mul on ikkagi üks punkt ja mitte poolteist punkti. ja suur tänu. sellelt äh, suurelt äh, poliitika eesmärgilt me läheme nüüd edasi äh, poliitika eesmärkide rakendamise juurde. et ma vaatan siis kõigepealt, milline poliitika on kindlaks määratud ja siis kuidas see ka toimib see puudutab äh, sünergiat ühtekuuluvus äh, ja äh, struktuurifondide vahel. see räägib ka seitsmendast raamprogrammist, ähm, see on siis programm ka innovatsiooni ja VKE-de jaoks. ma leian, et väga hea on, et me oleme natukene teistsuguse lähenemise, lähenemise valinud kui ITRA komisjon äh, Äh, siin on räägitud ka artiklist viiskümmend. meie koostöö on väga hästi toiminud ja ITRE komisjon on äh, pakkunud väga palju häid ettepanekuid äh, ka tuleviku tegeviste, tegevuste jaoks. härra Hatsimarkakis on siin kaasraportööriks ja ma loodan, et ka, ka tema panus on olnud väga äh, vajalik. me oleme soovinud äh, viimasel äh, perioodil rohkem äh, keskmesse seada TA tegevustele, sest meil on siin väga suur vahe nendel fondidel, mis tulevad äh, seitsmendast äh, raamprogrammist. ja mis tulevad äh, teisest programmist. Euroopa Parlamendi soovil on siin muudatusi tehtud, regionaalfondid tegutsevad teistmoodi, seal on Euroopa tasandil teised äh, eesmärgid, seal on dokumendid, mis on Euroopa tasandil ja mis on äh, piirkondlikul äh, tasandil ja seda tuleb siis ka tsentraalselt rakendada. kui nüüd vaadata asja praktilist poolt, kuidas see toimub piirkondades, kohalikel tasanditel, siis tuleb neid programme ka Äh, rakendada kohalikul tasandil, nad peavad olema ja kohalik tasand peab, meie partnerid peavad olema ka äh, suutlikud selleks, nii et mitte ainult spetsialistid ei pea sellest programmist aru saama, vaid ka ettevõtted, äh, teadusasutused peavad suutma neid programme teostada ja ka VKE-d loomulikult ja linnad ja kohalikud omavalitsused peavad ka olema kaasatud nende programmide teostamisse. nagu juba öeldud me oleme vaadanud selle raporti puhul eelkõige just praktilisemat poolt. meil paluti rakendusraport kirjutada, seda ma olen ka teinud. ja kindlasti me kuuleme ka komisjoni poolt selle kohta rohkem. see pidi olema raport, kus kirjeldatakse just häid eeskujusid. see oli minu arvamus. mulle avaldas muljet Euroopa Liidu raport. komisjon äh, valmistas siis ette mitteametliku töödokumendi. Nad vaatasid tulevikku rohkem, ütlesid, et äh, selles on öeldud, et põllumajanduspoliitika on vananenud ja siis on veel eelmise sajandist pärit struktuurifondid, need tuleb ka kõrvale heita ja ma olin äh, natukene ehmunud komisjoni sellise avalduse üle oma raportis. ma olen aga näidanud, et äh, piirkondlik, äh, kohalik ühtekuuluvus on väga oluline. seal me saame detsentraalselt oma poliitikaid teostada ning see töötab ka päris hästi. ja meil on ka uus lähenemine. me näeme, et uusi konkurent, konkureerivaid jõude, me näeme ka, kuidas konkurentsivõimet tugevdada ja kuidas me saame seda tugevdada nende instrumentide abil, mis on meie käsutuses. see tähendab, et meil on vaja head TA poliitikat ja me peame seda öö, äh, uuendustegevuses, toote uuendustegevuses, ettevõtlusmajanduses eh, rakendama, see viib ka tööhõive parendamisele, töökohtade loomisele ja lõpetuseks ma ütleksin, et me võime seda aktsepteerida, et mõningad linnad ja, ja piirkonnad just tihedama rahvastikuga eh, piirkondades eh, saavad seda par-, neid programme paremini rakendada juba ainuüksi seetõttu, et seal on need programmid, äh, ollakse nendega rohkem tuttavad. aga kui neid äh, programme hästi menetleda, kui väljakutsed näiteks energiatranspordi osas äh, on hästi läbi arutatud, siis saab väga palju häid edusamme saavutada. siin on oluline just koostöö ja seosed ka teiste piirkondadega. meie raport, sest see raport on koos ITRE komisjoniga välja töötatud, pakub välja erinevaid äh, nurgakive seniste poliitikate hindamiseks, aga ka nende poliitikate jaoks, mis on ette nähtud kuni aastani äh, kaks tuhat kakskümmend ma tänan kõiki äh, raportööre nende huvitavate arutelude eest, mida me pidasime ja võib-olla mõned äh, väiksed punktid saab üheskoos veel muuta. sooviksin tänada kõiki kolleege ja kaastöötajaid ja ka neid, kes töötavad ITRE komisjonis, kes on pädevad just teadusuuringu ähm, valdkonnas. et ka siin me saame rohkem sünergiat luua oma koostöös. minu jaoks oli see väga hea kogemus. suur tänu. ja härra Hatsimarkakis saab siis ka sõna. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt tänan selle eest, et ka mulle sõna anti ja et ka mina ITRE komisjoni raportöörina saan siin sõna võtta. kõigepealt aga sooviksin tänada härra Lambert Nistel, Van Nistelrooid selle suurepärase Eh, algatuse eest, sellepärast et me tõesti raiskame Euroopas ära väga suure osa oma potentsiaalist, kuna me ei eh, aseta oma kaalukeeli õigesti, me ei liigu õiges suunas ja seetõttu on see raport suurepärane. mõne aja eest meile esitati eh, strateegiat Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend ja me me peame arvestama sellega, et Lissaboni strateegia kukkus läbi osaliselt ka seetõttu, et liiga palju oli seatud eesmärke, need ei olnud piisavalt konkreetsed. nüüd Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend osas on meil võimalus viis-kuus ähm, mõõdetavat konkreetset eesmärgi seada ja mis viib ka e-, mõõdetavate tulemusteni. see õnnestub meil aga ainult sellisel, aga see õnnestub meil ainult siis, kui äh, me süvalaiendame neid eesmärke õiges suunas oluline on siin teadusuuringutele äh, investeeringuid suurendada, siin küll ministrid ei ole sellest vaimustunud, meil on endiselt veel see kolme protsendine määr, aga kui me soovime eesmärke saavutada, siis me ei, ei saa eden-, edasi minna nii nagu minevikus, et me erinevaid fonde äh, ja erinevaid toetusvahendeid äh, laseme paralleelselt töötada niimoodi, et nad isegi vahetevahel on vastuolulised üksteise eh, tegevusele ja seetõttu on oluline sünergiaid luua. näiteks, mis puudutab elektromobiilsust, mida see, mis siin on eh, sellega seotud? Saksamaal me vaatame, kuidas me saame uuendustegevust eh, paremini edasi viia. meil olid näiteks hiljuti nikli baasil äh, töötavad akud ja nüüd on meil liitsiumakud. Äh, see areng on käinud äärmiselt kiiresti, aga nendele akudele äh, tuleb kohandada ka vastav infrastruktuur, sellepärast mis kasu mul on sellest akust, kui mul näiteks maapiirkonnas ei ole võimalik liitiumakul töötavat autot laadida. ja siin ma ütleksin et parlament teeb koostööd palju paremini kui, kui komisjon. proua Hübner kindlasti äh, teab seda oma kogemustest, et äh, parlamendikomisjonide koostöö on siin vahel parem kui piirkondade koostöö, nii et härra Lambert ka ütles, et, et siin on oluline, kuidas leiutis innovatsioonitegevuse kaudu rakendusse viia ja et see rakendus oleks, äh, rakendusel oleks kohandatud ka infrastruktuur ja kuidas äh, seda, terve seda protsessi kujundada, siin on oluline, et viis-kuus eesmärki oleks seatud. näiteks äh, VKE teadusasutus saab juba praegu regionaalühtekuuluvusfondist vahendeid saada, kuid taotlus ähm, tingimused, taotlusdokumendid selleks, et saada näiteks raha seitsmendast raamprogrammist, ähm, Ähm, Interregist regionaalpoliitikas need äh, taotluste nõudmised on täiesti erinevad ja see enam ei lähe. ma leian, et me peaksime suutma ühistel alustel äh, kõiki fonde kasutada saama. siin on oluline ka kaasfinantseerimist vaadata, näiteks praegu ei saa äh, kahest äh, fondist äh, kaasfinantseerimiseks äh, vahendeid saada, me peame seda süsteemi muutma. mõningad, kui me mõningaid piirkondi soovime Euroopa Liidus tõesti edasi aidata, siis me peame need uuendused sisse viima ja edasi, meil on liiga vähe eksperte, inimesi, kes on tuttavad nende taotluste esitamise tingimuste ja protsessidega ka siin ma näen, et meil on olemas väljakutse, et me annaksime, et me koolitaksime välja vastavaid eksperte, nii et ka nemad saaksid äh, siis kohapeal oma abi osutada. ma rääkisin siin juba äh, elektriautodest, ma tean, et see on äh, Prantsuse eesistumise initsiatiiv, ma leian, et see on äärmiselt hea. kolleeg Stavrakakis ja kogu riik, koduriigist me näiteks näeme, et mis juhtub, kui, kui äh, programmid on puudulikult äh, rakendatud. me ju teame, et äh, Kreekas programmidesse suunati väga palju raha, aga kui ei ole infrastruktuuri välja ehitatud, mis tootlikkust ka toetab, siis meil ei tule tulemusi Kreeka on siinkohal vaid äh, väike näide, järgmiseks saavad olema Hispaania, Itaalia, Portugal ja seetõttu me peame siin kõik rohkem tähelepanu pöörama just sünergiale. ma leian, et Lambert van Nistelrooy raport on äh, suurepärane äh, lähenemine Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegiale, mida meil ilma uuendusteta ei õnnestu edule viia. suur tänu ja nüüd variraportöör Eduard Toiler see äh, proua esinaine, lugupeetud kolleegid, me kuulsime mõlema äh, raportööri olulisi märkusi selle väga olulise raporti kohta, me oleme seda raportit juba varem äh, arutanud, ma kõigepealt sooviksin tänada härra Jan van Nistelrooid ja tänan ka härra Hatsimarkakist, kes on kaasraportööriks ITRE komisjoniks ja ma piirduksin ainult mõne eh, märkusega. me näeme, kus eh, sünergiat, eh, sünergiaid saab luua tulevikus, kus saab luua sünergiaid teadusprogrammide, ühtekuuluvusprogrammide vahel. aga ma arvan, et sama oluline on ka see, et me peame leidma hea põhjenduse erinevate lähenduste jaoks. nimelt äh, nii-öelda drop-down lähenemine, siin räägitakse küll tippteadusest, äh, äh, vajalikud võrgustikud, äh, ülemaailmne koostöö, kuid, kuid minu meelest peab olema koht ka alt üles lähenemisele. VKE-de ja ka väiksemate kõrgkoolide jaoks on praegu mõningad tingimused vahendite saamiseks seitsmendast raamprogrammist ületamatud ja nad ei saa neid vahendeid. sest nende tehtud teadus-arendustegevus ei ole võib-olla nii revolutsiooniline. aga mõne piirkonna või, või piirkondadevahelise koostöö jaoks võib tehnosiirde osas selline toetus väga oluline olla just kohalike tehnoklastrite jaoks või kohalike ettevõtete piirkondade koostöö jaoks. seetõttu ma leian, et see raport on väga olulisele punktile rõhutanud, et siin räägitakse täpselt ka neid äh, siduspunkte, me peaksime just äh, nendele, nendele liit-, liit, liitumispunktidele, võimalikele liitumispunktidele tähelepanu juhtima. see, mida praegu tehakse, mida härra Hatsimerkakis ka ütles, et et taotlus, avaldused, taotlusprotsess tuleb ühtlustada, neid tuleb ka lihtsustada. aga minu jaoks on oluline ka see, et ka tulevikus jääb kaks teed, nimelt alt üles ja ülevalt alla äh, teadusuuring, äh, teadusuuringute äh, ja tehnoloogiaarenduste edasiviimine. sest me peame selle, siin arvestama ka väikeste ettevõtetega ja nii-öelda väikeste tegijatega, sest tihtipeale me isegi ei tea, kus on piirkondades äh, potentsiaal äh, teadus-arendustegevuses, me peame ka, me peame inimestele jätma siin äh, võimaluse saada toetust ka nendel väikestel tegijatel. ja ma arvan, et siin osas me oleme õigel teel, võib-olla mõned väiksed muudatusettepanekud minu poolt tulevad, kuid see üldine suund siin äh, raportis on ka ALDE jaoks vastuvõetav ja seetõttu ma tänan ka mõlemat raportit. suur tänu ja kolleeg Telli! proua esinaine, suur tänu äh, härra Van Nistelrooile tema ettepanekute eest, esinen kui kaasraportöör ja tahaksin mõned märkused oma muudatusettepanekute kohta teha. kõigepealt arvan, et see raport võiks keskenduda sellele, mis meie jaoks on prioriteetne järgmisel programmiperioodil, nimelt innovatsioonile jätkusuutliku arengu vallas tuleb investeeringuid suurendada, samuti taastuvenergiale energiatõhususele hoonetes selleks, et valmistuda energiatõhususe direktiivi, hoonete energiatõhususe direktiivi ellurakendamiseks. seesama direktiiv võetakse parlamendis vastu. nüüd mulle tundub, et siin puudub ka seos innovatsiooni ja sotsiaalse lõimumise vahel. minu meelest on see väga vajalik tuleks seostada nii konkurentsivõime kui ka eh, sidusus ka sotsiaalsest aspektist lähtudes, nii nagu eh, Euroopa Liidu programmis In Europe. samuti tuleks innovatsiooni arendamist eh, toetada eelkõige Euroopa linnade vähem arenenud rajoonides. Äh, nimelt äh, tuleks nendes piirkondades, äh, linnarajoonides haridustaset tõsta, tuleks anda abi, anda selleks, et sotsiaalsed lõhed kaoksid, samuti tuleks suurendada mobiilsust, ligipääsu nende rajoonide kodanikele ka mitmesugustele võimalustele, Ähm, samuti tuleks tõsta äh, linnarajoonide inimeste keskkonnakvaliteedi, õhukvaliteedi, müra vähendamist arvestades. Nende äh, äh, mahajäänud kvartalite noored peaksid siiski saama parema hariduse, võimaluse haridusele, võimaluse ka ligipääsule uutele tehnoloogiatele tuleks ära kasutada erinevate Euroopa Liidu arendus- ja teadustegevus ning innovatsiooniprogrammide sünerg-, sünergiat ning nõuda komisjonilt, et äh, kohalikele äh, omavalitsustele antakse rohkem informatsiooni nende programmide kohta, et nad saaksid osaleda ka oma territooriumil innovatsiooni edendamises suur tänu. palun, Joosep Matula on järgmine kõneleja, aga nii lühidalt kui võimalik. suur tänu. tahaksin tänada kolleeg Van Nistelrooid suurepärase töö eest. kui me räägime teadusuuringute ja arendustegevuse sünergiast, siis me kõneleme ju Euroopa Liidu tulevikust. kas mi-, kas pole nii? milline on meie lähtepunkt siis? kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programmiperiood on kolmekordistanud innovatsioonile ja teadusuuringutele suunatavat äh, raha, aga me võrdleme seda eelmise programmiperioodiga praegu on otse suunatud viiskümmend miljardit rohkem innovatsioonile ja arendustegevusele. see muidugi ei ole sugugi väike summa, aga võrreldes USA ja Hiinaga ütleksin ma, et see on väga tagasihoidlik samm, kuid seda teed mööda tuleb edasi minna ja näidata ka eeskuju. tahaksin paar äh, olulist aspekti äh, selle raportiga seoses välja tuua, nimelt oluline on teadmiste kolmnurgas äh, suhetes ettevõtete, VKE-de, kohalike omavalitsuste ja teadusasutustega tuua välja ka mm, edulood tähtis on mõista, et teadusuuringud ja innovatsioon peavad väljuma teadusasutuste raamest ning muutuma ka põhitegevuseks VKE-dele ja eraettevõtetele ning olema te kinnistunud ka tea avalikkuse teadvusse. regionaalpoliitikas on alati püütud kõige suurematele väljakutsetele Euroopa Liidus vastata, näiteks e, regioonide erinevuste vähendamine, mahajäämuse ületamine, e, konkurentsivõime tõstmine, aga samuti, samuti ka kliimamuutuste vastane võitlus. minu jaoks on eriti hinnatav see, et äh, tehakse ettepanek stimuleerida innovatsiooni. ja lõpetuseks tahaksin toonitada, kui oluline on täiendav abi nende poliitikate elluviimiseks, mis suurendavad sünergiat teadusuuringute ja innovatsiooni infrastruktuuris ning aitavad kaasa töökohtade loomisele. suur tänu! Thank you very much, Johan Zeller and then Sofi Okoni. suur tänu, härra Zeller. suur tänu, proua esinaine. tänan ka Lambert van Nistelrooid selle raporti eest. sest äh, ta avab meile siin uusi ideid. ta on teinud oma äh, Äh, kogemused olemasolevatest poliitikatest ja ma arvan, seda uut teed me peame edasi minema, mitte et me peame ainult poliitilisi suuniseid äh, vastu võtma, vaid me peame ka tegelema sellega, kuidas neid suuniseid tõesti äh, teostatakse, rakendatakse koha peal, see on meie ülesanne. samal ajal, austatud kolleegid, iseenesestmõistetavalt me peame ka aru saama sellest, et siin Regionaalarengu Komisjonis me oleme üks ähm, üks oluliste, olulisematest komisjonidest, sellepärast et me regionaalpoliitikast tulevad, lähevad kõige suuremad, äh, suuremamahulised vahendid. igaüks soovib äh, käe ulatada ühtekuuluvuspoliitika rahapoti poole. ja härra Van äh, Nistelrooy on ka rõhutanud, et äh, kohapeal toimub rakendamine ja seetõttu see rakendamine kohapeal peab muutuma ka äh, paremaks, äh, lihtsamaks. härra Hatsimarkakis on samuti välja toonud selle, et me peaksime rohkem komisjonide vahelist tegevusvaldkondade vahelist koostööd tegema, sellepärast et need programmid saavad olla äh, tõhusad vaid siis, äh, kui neid kontsentreeritult äh, piirkondades üle võetakse ja rakendatakse. kahe tuhande üheksandas septembris Euroopa Komisjon tuli välja dokumendiga, mis puudutas äh, Euroopa tööstuse arenguid muutuvas maailmas ning seal räägitakse ka toetusvahenditest, abivahenditest äh, ja kui oluline on nende vahendite suunamine just teadus-arendustegevusse. ja me peaksime ka äh, selle dokumendi osas ühendust võtma äh, komisjoniga ja, ja ka arvestama selle komisjoni äh, Äh, raportiga, sellepärast et me ole, oluline on see, mida me kaasame äh, tuleviku äh, poliitikatesse. suur tänu ja nüüd järgmine kolleeg. Brasiiliani kallid kolleegid, Lambert Van Nistelrooy raporti projekt on väga hea. arvan, et ei olegi palju lisada siin on kõike arvestatud, kommunikatsiooni häid tavasid, sihipäraseid programme ja nii edasi ja nii edasi. ainus punkt, mida mina tahaksin välja tuua, on see, kui tähtis on ühtekuuluvuspoliitika ja erinevad rahastamisprogrammid selleks, et Euroopa muutuks kõigi meie territooriumidel konkreetseks. Prantsusmaal koostasin ma eh, ühe raporti, mille tagajärjel need tuli välja, et eh, Euroopa programmide eh, osas ei tunta mingit vastutust, pigem peetakse neid Euroopa programme piiravateks, seega nende nagu imago ei vasta nende tõelisele väärtusele kohtadel see poliitika, mis äh, dünaamiliselt ellu rakendub kohtadel, äh, on, äh, on halvasti mõistetav sellepärast, et, et kogu bürokraatia on väga keeruline, seetõttu oleks sünergia arvestamine väga oluline. väga raske on rakendamine keeruline sellepärast, et ühtedele nõu-, nõuetele lisanduvad teised ja siis veel kolmandad seetõttu oleks vaja sünergiat, sünergiat just erinevate poliitikate rakendamisel, nii et äh, selleks vajalikud sammud oleksid lihtsustatud. me räägime siin erinevatest äh, poliitikatest, programmidest, mille eesmärk on üks ja seesama, seetõttu võiks neil olla ka e, ühised nõudmised, me ja kui e, me mingisugust projekti ellu viime, siis e, me peame rohkem rääkima Euroopast, olema läbipaistvamad, tegema kõike lihtsamalt, dünaamilisemalt, et kogu poliitika oleks paremini mõistetav. suur tänu, härra Angurakis suur tänu, proua Sinane. ma ütlen nüüd paar asja, mis ei ole küll päris otseselt seotud selle raporti sisuga, aga on olulised siiski. ma arvan, et siin on vastuolu äh, ühest küljest poliitilise ja teisest küljest äh, teaduse ja tehnilise poole vahel. ja üritan tuua sellest ka näite. raport räägib regionaalsetest programmidest öeldes, et see on seotud kaheksakümne kuue miljardi euroga, aga me kõik ilmselt oleme teadlikud sellest, et on võimalik kulutada nii palju rohkem, kui soovi on, aga ei Hiina ega Ameerika Ühendriigid mitte keegi ei teadnud, millise ulatuse võtab äh, majandus- ja finantskriis. ja see Äh, on eriti raskelt langenud äh, seitsmele maailma riigile ja äh, just töötavatele meestele ja naistele. ma arvan, et me ei tohiks kunagi unustada, et paneme hetkel konkurentsivõime ja kasumi inimestest tähtsamaks minu arust me peaksime muutma prioriteete, sest et muidu võib ennustada, et midagi sarnast juhtub tulevikus uuesti. ei ole ju kokkusattumus, et kui kulutada miljardeid sellistesse riikides, kuidas siis mitte keegi ei osanud ette ennustada, et kriis on tulemas? kuidas me sellise suure kataklüsmi lihtsalt kahe silma vahele jätsime, hoolimata kõikidest oma headest kavadest ja ennustustest? nii et ma arvan, et me peame siiski omaenda südametunnistusi uurima ja vaatama, kuidas oleks võimalik paremini saavutada ühtekuuluvust erinevate regioonide vahel. vaatame lõiget viisteist raportis, mulle tundub, et me vaat-, näeme asju siin tagurpidi. Eh, küsimus ei ole selles, milliseid eesmärke seada Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend, et saavutada ühtekuuluvust või et kuidas tegelikult peaks olema, kuidas saaks ühtekuuluvuspoliitikut rakendada Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia äh, jaoks. sest et oht on see, et ta kordub uuesti see, mida me oleme juba näinud, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia on üsna sarnane Lissaboni strateegiale. ja selle põhiline probleem on sama, konkurentsivõime seatakse esikohale tundub lihtsalt, et me saadame seda raha musta auku, et me kulutame raha äh, sellistele projektidele, mis juba lähevad hästi, kus on juba head tulemused. minu arust me peaksime leidma mooduseid, kuidas erinevaid lõhesid kaotada. me ei, ei tahaks Euroopasse luua tervet rida Silicon Valley'sid. me peaksime hoopis vaatama, millised need kriteeriumid, mida praegu on vaja, et lahendada neid probleeme, mida Lambert minister on määratlenud, kui ta räägib regioonidest ja linnadest. näiteks punktis F. nii et ma arvan, et see raport läheb õiges suunas, aga siin on veel paar suurt küsimust, mis tuleb selgitada. enne kui ma annan sõna uuesti härra Nisterloi, Van Nisterloile, annaksin sõna komisjoni esindajale. aitäh, äh, proua esinaine. esimese reaktsioonina saame öelda, et tegemist on kõrge kvaliteediga äh, mõttetoiduna ka. see antakse meile vähemalt kaks küsimust, mille üle mõelda esimene, kuidas seada ühtekuuluvuspoliitika, äh, kuidas siduda see, see Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga. raportis on see tugevdatud temaatiline fokusseerimine ja tugevdatud raha suunamine. see on fundamentaalne küsimus, millega me peame tegema, tegelema. ja teine on äh, selge arusaamine sellest, et äh, ühtekuuluvus ja regionaalne edasiminek on äh, asjad, mis on omavahel seotud, äh, see, mis on äh, tark roheline regionaalne spetsialiseerumine, ehk siis on välja valitud teadustöö, innovatsiooni prioriteedid ja sõltuvalt oma pädevustest ja võimekusest pannakse need regioonid siis sellisesse üldisemasse Euroopa raamistikku paar konkreetsemat kommentaari selle kohta, kuidas neid sünergiaid praktikas edendada saaks. see on see, mida me praegu üritame teha. esimene on see, et kui me nende eh, küsimustega tegelema, siis eh, tuleb eh, aru saada, millised on erinevused süsteemide vahel. üks on jagatud haldamine, see põhineb programmidele, lähimuspõhimõte, teine on otsene haldamine, mis põhineb konkurentsil ja projektidel tavaliselt on tegemist rahvusvaheliste pro programmidega, sest need on kaks erinevat halduskultuuri ja seal on ka erinevad moodused, kuidas seda raha saada. mida me ette võtame? üheksakümnendate keskpaigast äh, esimene kord, kui me allkirjastasime koostööharta peadirektoraatide vahel äh,, algatasime me äh, regionaalse kava, see on kestnud kestnud kümme aastat ja on paljude poolt peetud ka väga edukaks. teist korda allkirjastasime me teistkordselt äh, koostööharta peadirektorite vahel ja me räägime siin kahe ja me tegeleme siin kahe konkreetse programmiga. infrastruktuurid ja teaduste potentsiaal, kus me üritame teineteist toetada. teine asi, mida võib mainida, on see heade praktikate koondamine Äh, teised peadirektoraadid äh, jälgivad programme kümnes, viieteistkümnes regioonis, mida TG Regio rahastab. ja lõpetuseks meenutaksin teile nendest ol-, neid olulisi äh, regulaarseid muudatusi, lihtsustamisi, mis eelmisel aastal meie määrustesse sisse tõi, näiteks ülekulude fikseeritud määra see on palju rohkem äh, äh, käib kokku raamprogrammiga ja siis on ka äh, kulutuskaala, mis on rohkem strateegiaga tasakaalus. aitäh ja härra Van Visterile, palun. suur tänu, ma peaksin need kommentaarid, äh, mis tehti, üle vaatama. Äh, süsteemid on väga erinevad ja ma arvan, et äh, see peab selliseks ka jääma nii parlamendis kui ka komisjonis. see teadlik äh, valik äh, just tippteaduse edendamiseks, see, see peab jääma, et me peame üritama parimat kokku viia. ja see on ka põhjus, mispärast ma ei ütle, et ülevalt alla mudel on oma aja ära elanud. ma ei ütle, et me peaksime kõik fondid äh, siduma ja et siis me läheme äh, õiget teed. ei, see ei ole minu arvamus, on kaks äh, erinevat süsteemi, millega me võime edasi minna, kuid me vajame äh, Äh, regionaalpoliitikat, millega me saame innovatsiooni edendada ja ka näiteks energiapoliitikas äh, jätkusuutlik äh, poliitika, keskkonnapoliitika, ka seal me peame ähm, edenema. aga inimesed peavad suutma seda ka praktikas ellu viia, me peame keskenduma asjadele, mis on olulised. sel nädalal Granadas said kokku viissada inimest, see oli Euroopa Komisjoni algatus ja see oli innovatiivsete piirkondade nädal. inimesed olid kõik väga vaimustunud, ma ise käisin seal, seal tõesti võis näha, et, et inimesed juba tegutsevad, sellepärast teatakse, et oluline just äh, see äh, tegevuse tipptase, sellepärast et kui teadus-arendustegevuses tegutsetakse, siis on just eesmärgid on äh, seatud tipptegevusele. ja infrastruktuure me saame struktuurifondidest äh, rahastada. aga tihtipeale inimesed ei tea, kuidas fondid töötavad, me ei saa neid fonde äh, nii lihtsalt kujundada, me saame neid kujundada selliseks, et et äh, et inimesed oleksid teadlikud fondide tegevusest, nende äh, ülesehitusest äh, ja et see ülesehitus ja tingimused jääksid pikkadeks aastateks samaks. on liikmesriike, mis on väga palju investeerinud äh, teadus-arendustegevusse ja innovatsiooni. ja kui äh, äh kui me mõtleme just äh, nendele inimestele, kes programme ellu viivad, siis ma loodan, et minu raport äh, aitab neil äh, paremini neid programme kasutada ja ka piirkonnad saavad sellest abi ja toetust. ja piirkonnad peaksid seadma oma eesmärke, sest nad teavad, kus on nende tugevused selle aruteluga me peame suutma veenda neid, kes edasi seda asja arutavad, et me peame neile meenutama, et äh, millised on finantsvahendid, jah, neid juba on suurendatud, aga kui me võrdleme olukorda USA, Hiina, Indiaga, kas sellest piisab, aga oluline on ka äh, rakenduspool piirkondades. kui me suudame vahendite sihipärase rakendamise siis me oleme juba edusamme saavutanud. me ei saa ainult ühe sambaga, sambast kõike rahastada ja ühe samba alusel kõike saavutada. ei, me peame need erinevad tegevused liitma. samuti kõik osapooled, kas tegu on ministriga või kohaliku omavalitsuse poliitikuga, nad peavad teadma, millised on võimalused, tingimused Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend annab juba selle suunalisi vihjeid, kuid me peame just vaatama praktiliselt poolt, kuidas neid programmi saab ellu viia. ja kaasfinantseerimine on samuti väga oluline aspekt siin ja see peabki, peab ka jääma oluliseks as-, aspektiks. tänan kõiki teie panuse eest, ma ootan ka muudatusettepanekuid, mis minu raportit saaksid parandada ja näiteks jätkusuutlikkuse teema on väga oluline, ma hea meelega kaasaksin ka selle teema oma raportisse. muus osas ma ka ütleksin, et et kas kakskümmend neli märts on nüüd muudatusettepanekute tähtaja esitamise aeg? nii et äh, esitage siis muudatusettepanekud äh, nii kiiresti kui võimalik ja, ja ma üritan siis äh, arutelu ajastada maikuus, sellepärast et Euro-, et me saaksime ka Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend äh, koostajaid selle raportiga ja selle aruteluga toetada. kas te palun ütleksite veel kord, äh, milline on ajakava, sest ma täpselt ei mäleta seda enam? Äh, e- suur tänu, Lambert! kakskümmend neli märts kell kuus on muudatusettepanekute tähtaja esitamine, esitamise tähtaeg tänan äh, härra Van Nistelrooid ja härra Hatsimarkakist, et nad on äh, kahe komisjoni vahel äh, väga head koostööd teinud, ma loodan, et me saame seda ka tulevikus jätkata. nüüd koordinaatorite koosolekult infot, nad otsustasid eile, et integreeritud merenduspoliitika raport, see läheb sotsialistidele samuti Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika äh, alane workshop äh, toimuks kahekümne teisel mail. samuti võeti vastu otsus, et Rumeeniasse läheb delegatsioon kolmeks päevaks ja loodame, et Rumeenia pool teeb ka äh, hea programmi, minikuulamine hea valitsustava osas regionaalpoliitikas. selle me korraldame tulevastel kuudel. võeti ka vastu otsus arvamuse äh, koostamise kohta äh, ühendus muutuvas maailmas. raporti koostab ITRE, aga paraku meie aja tõttu, ajapiirangute tõttu arvamust koostada ei saa, ma saadan kirja sekretäriaadile ja me eile ka otsustasime, et see on parim äh, menetlusviis. Need otsused võeti siis eile vastu koordinaatorite koosolekul ja viimane punkt on äh, siis järgmine koosolek, äh, see on siis kahekümne kuuendal ja kahekümne seitsmendal ähm, märtsil ja ma tänan teid kõiki, meil oli väga pikk äh, päevakord, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse aprill, see on järgmised koosolekud. tänan kõiki hea ettevalmistustöö eest nende koosolekute läbiviimiseks ja tänan ka tõlke, kes töötasid meiega need kaks päeva. ja koosolek on lõppenud.